Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. mu daamid ja härrad oh.. sooviksime alustada, daamid ja härrad. Ich werde auf Deutsch sprechen. ma räägin saksa keeles. lugupeetud kolleegid Euroopa ja rahvusparlamentidest. tervitan meie töörühmast osavõtjaid. mul on väga hea meel teid kõiki siin tervitada. nüüd me käsitleme lähemalt küsimust, kuidas on võimalik lihtsustada Euroopa perekondade elu. see on väga oluline, ent samas väga delikaatne teema sest meie jaoks on oluline kaitsta nii vanemate kui laste õigusi, sest üha enam Euroopa kodanikke kolib elama teise liikmesriiki, et seal kas õppida või töötada ja niisuguse ümberkolimise käigus öö, tekib ka väga sageli uus perekond uues asukohariigis ja öö, siis, kui niisugune kooselu lahutatakse, kuid jõutakse lahuseluni või abielu lahutuseni, siis on väga sageli tarvis tegeleda erinevate riikide õiguskordadega ja tegeleda laste õiguse kaitsega, külastusõigusega, mis Äh, vajab lahendamist, paljud vanemad äh, lahe, lahendavad seda ka lapseröövi teel. Euroopa Liidu tasandil oleme teinud küll suuri edusamme vanemliku lapseröövi vastu võitlemisel. me oleme välja töötanud mitmesuguseid lahendusi ja poliitilisi strateegiaid ja see tähendab seda, et Euroopa Liidu õigusruumis on lapse õigused garanteeritud. artikkel kakskümmend neli kõlab, et lapsel on õigus omada regulaarseid suhteid mõlema lapsevanemaga. sama põhiprintsiip kehtib ka meie õigusinstrumendi puhul, see tähendab määruse puhul, mis sätestab lapse õigusi niisuguses olukorras selles dokumendis garanteeritakse, et vastastikku tuleb automaatselt tunnustada lapse külastamisõigust. selles dokumendis rõhutatakse ka seda, et lapsi tuleb kaitsta vanemliku röövimise eest. vastav dokument võeti vastu oktoobris tuhat üheksasada kaheksakümmend lapse õiguste kaitse on Euroopa Parlamendile väga oluline, seetõttu oleme mm, seadnud sisse vahendaja ameti, kes, kelleks praegusel ajal on Euroopa Parlamendi saadik Roberta Angelilli meie jaoks on oluline vahendaja kaudu tagada see, et lapsel säiliks kontakt mõlema vanemaga. lisaks sellele äh, võttis Euroopa Parlament kahe tuhande kaheksandal aastal vastu äh, resolutsiooni, mis on suunatud lapse õiguste kaitsele ja vanemliku röövimise vastu. alles hiljuti tegeles Äh, selle küsimusega ka parlamendi petitsioonikomisjon ja äh, selle komisjoni tellimusel valmis vastavasisuline uuring. meie, meile, parlamendisaadikutele saadetakse arvukalt äh, e-posti, mis viitavad järjekordsele lapseröövile liikmesriigis. Eh, petitsioonikomisjoni uuringu käigus toodi välja ka need probleemid, mis seonduvad eh, vanemliku lapseröövi õiguslike aspektide analüüsiga see tähendab, et me oleme teinud selles vallas juba nii mõndagi, kuid on vajalikud täiendavad jõupingutused selleks, et olemasolevat õigust rakendada, ent samas ka selleks, et eh, täita praegu veel esinevad õiguslikud lüngad Äh, seda enam on see väga oluline äh, olukorras, kus üha enam paare otsustab kunstliku viljastamise kasuks, kusjuures see viljastamine leiab sageli aset mitte nende asukoha või kodakondsusjärgses riigis. Äh, see tähendab, et tegelikult kui niisugune laps sünnib, siis tegelikult äh, kujuneb olukord, kus nad ei saagi automaatselt oma last kooli saata. samasugune probleem tekib lapse lapsendamise korral seetõttu on meie ülesandeks tagada nii laste kui ka vanemate jaoks õiguskindlus. kodanikuvabaduse ja õigusasjade komisjon Äh, tellis äh, vastava uuringu, mis käsitles laste lapsendamise võimalusi erinevates liikmesriikides ja täna meile ka selle uuringu tulemusi ka tutvustatakse. Äh, lisaks sellele on meil tekkinud viimastel aastatel seoses reproduktiivse meditsiini arenguga täiendav probleem kus äh, viljastatud munarakku kannab välja hoopis äh, teine ema. seoses sellega tekib terve rida õiguslikke küsimusi ja meie kohus kui parlamenti sa saad, parlamendisaadikute kohus on tagada, et äh, me suudaksime ületada seni need lüngad, mis meie õigussüsteemis veel eksisteerivad. seoses sellega turvi-, tervitan iseäranis äh, Belgia parlamendi saadikuid, kes täna on siin meiega selles saalis. samuti toetan, tervitan ka proua Angelilit, Euroopa vahendajat lapseröövi asjades. tahaksin samuti tervitada meie tänase paneeli esinejaid, keda ma kohe tutvustan, ma paluksin kõiki Äh, kinni pidada esinemisajast, siis meil jääb ka aega selleks, et seda küsimust arutada. jõuame esimese teema juurde, aktuaalsest olukorrast äh, vanemliku vastutuse lapse hooldusõiguse ja külastusõiguse vallas piiriülese lahuselu korral äh, sel teemal esineb meile Gian Paolo Romano Šveitsi võrdleva õiguse instituudist kes käsitleb meie äh, lapse hooldusõiguse, külastusõiguse ja vanemate sooritatud lapseröövidega seotud küsimusi. härra Romano, palun. Merci, madame la presidente. suur tänu, proua esineja. ma esindan Šveitsi võrdleva õiguse instituuti, mis sai Euroopa Komisjonilt siis ülesande uurida äh, vanemlikku vastutust äh, lapsehooldusküsimusi ja piiriüleseid lahutusi, meie töö tulemused on parlamendi leheküljel muide ka avatud, äh, juurdepääs on antud juba alates aprillist ning tahaksin tänada, et meid on kutsutud siia tänasele seminarile järele mõ-, et järele mõelda neid, nende küsimuste üle, eelkõige selleks, et äh, tulevikusihte seada ja ma tahaksin äh, meie töö tulemusi ka teiega jagada. kõigepealt tahaksin öelda, et Brüssel äh, kaks äh, määrus on oluline piirikivi selles protsessis, mille eesmärk on kodanike elu lihtsamaks muuta. kõigepealt püütakse kindlaks määrata pädevused riikide kaupa ning ähm, tahaksin siin viidata äh, Euroopa Kohtu otsusele, mis puudutab lahutuse, lahutusküsimust ja residentsuse määramist käesoleva, käesoleva aasta aprillist, mis on äh, ka äh, siis kohtupraktikat hiljem mõjutanud, vastavad otsused on ka meie töös ära määr-, toodud jurisprudentsi ähm, õiguspädevuse kindlaksmääramine on väga oluline küsimus piiriüleste vaidluste lahendamisel äh, äh, liikmesriikide äh, kohtupraktika on väga oluline, kuna just liikmesriigis peab kohtunik otsustama laste õigustele või la-, laste õiguste osas te-, tegema kõi-, otsuse, mis on kõige kasulikum lapsele, meil on viidatud siin ühele Poola otsusele Katowicest ähm, ning äh, tahaksin rääkida muidugi äh, veel määrusest nelikümmend neli, muidugi äh, tuhande üheksasaja kaheksakümnenda aasta Haagi konventsioon lasteröövi kohta on väga huvitav. see äh, puudutab ka laste tagastamist ja äh, nende elukohta tagasiviimist. seega äh, otsuse täitja Euroopa Liidus peab lähtuma sellest konventsioonist ning äh, Euroopa Kohus on toonitanud eh, selle konventsiooni tähtsust, veel üks uuendus on eh, viidud sisse Euroopa õiguses seoses külastusõigusega, mis, eh, mis siis jääb liikmesriikide pädevuse, kuidas on mõjutanud Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu õiguspraktika, peab ütlema, et Euroopa Kohtu praktika mõju on olnud äh, positiivne. Äh, üldiselt äh, saab Euroopa Kohus ikkagi lahendada küsimused, ka need, mis, need küsimused, mis liikmesriikides ei leia lahendust, olukord on üsna loodustandev ning kõige olulisem on muidugi äh, vastastikune tunnustamine, äh, äh, sageli siiski on kasutatud artiklit kakskümmend kolm määrusest selleks, et keelduda lapse tagastamisest ning liikmesriigid peavad mõistma, et kui keeldutakse vastast-, liikmesriikide otsuste vastastikusest tunnustamisest, siis võib tekkida probleeme, näiteks meil on siin üks Itaalia ja Schleswig-Holsteini vaheline juhtum tsiteeritud, kõik need keeldumised tekid te,, tekitavad ähm, õiguskonflikti, ähm, mille tulemusel tuleb siis vastu võtta äh, uus otsus, äh, sageli äh, Äh, võib see tulemuseks äh, anda uue otsuse, mis on mm, teise sisuga ning mm, äh, tundub, et kõik otsused siiski kuidagi puudutavad ka õigusele, ja turvalisuse ala näiteks Saksamaa ja, ja Prantsusmaa õiguspraktikas on ühe sama eh, lapse puhul muide tehtud erinevaid otsuseid, laps loomulikult ei tea mitte midagi sellest, aga last on, eh, lapse eest on vaja hoolitseda, eh, ta peab koolis saama käima, seega äh, olukord võib kujuneda ka selliseks, et rikutakse lausa inimõigusi ning ja selles suhtes tahaksin öelda, et nimelt regulatsioon muudab mitmeid küsimusi palju keerulisemaks. kõigepealt täna hommikul ka räägiti äh, sellest, proua Reding nimetas äh, seda, et äh, vastastikuse tunnustamise mehhanismi tuleks laiendada kõikidele vaademlikku vastutust puudutavatele otsuste, otsustele, see peab muutuma kohustuslikuks ning samas peame, peab siiski kahtlust avaldama nii-öelda topeltmehhanismi üle, kus ühest küljest peab eh, ära otsustama eh, lapse hoolduse küsimuse ja teisest, eestkoste küsimuse ja teisest küljest ära otsustama ehm, külastusõiguse ja need mõlemad otsused ei saa jääda erineva kohtualluvuse alla. nüüd äh, seetõttu oleks vaja niisugust süsteemi, kuidas otsus, otsuste konflikti puhul, kohtuotsuste konflikti puhul öö, olukorda lahendada näiteks võiks Euroopa Kohtul olla või, või kohtul üldse olla eraldi koda, mis lahendab just niisuguseid tsiviilõiguslikke küsimusi samuti oleks järele vaja mõelda eh, vanemlike õiguste mm, omistamise üle ja, ja selle üle näiteks, mis, mida otsustada siis, kui eh, vanemad elavad erinevates eh, riikides ja kohtualuse konflikti korral saab küsimusele lahendada ainult üks kohtunik selliste olukordade mitmekülgsust tuleb alati arvestada, aga suhtumine on eh, siin kahetine. Eh, tahaksin siinkohal eh, Colombo juhtumile viidata, kus Saksamaal peetakse eelkõige tähtsaks kohtuotsuse puhul laste huve ja samas tuleb arvestada ka teiste vanema alalise elukohaga ja äh, võtta arvesse lapse huve, näiteks kui <clears throat> nimetatud juhtumis oli tegemist Itaalia ja Saksa õiguse konfliktiga ja äh, formaalselt tehti otsust küll äh, Saksa õiguse järgi, kuid äh, otsus oli siiski Saksa-Itaalia otsus selle, seetõttu, et kaasati ka Itaalia äh, kohtunik ja et niisugused otsused ka rakenduksid, peab tõesti mõtlema, kuidas kohtu koostööd parandada. me ei taha muidugi ebarealistlikud olla sest juba praegu on määruses ette nähtud ka kohtuasutuste vaheline dialoog vastavalt artiklile viisteist, eh, kus öeldakse, et, et otsuse võib edasi kaevata või, või edasi saata kohtusse, kus ilmselt tehakse parem või, või soodsam otsus lapsele. nüüd eh, siin räägitakse palju vähem eh, laotustest kui vanemlikust vastutusest loomulikult äh, äh, on see oluline sellepärast, et äh, lahutada võivad ka mitteabielus olnud või lahus asu-, võivad elama asuda ka paarid, kes ei ole abielus olnud, tahaksin siin viidata ühele Iiri otsusele, meil on ka tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta Haagi konventsioon, mis meid aitab, kuigi arv, arvestades viimase viieteist aasta arenguid, ei ole võib-olla see konventsioon enam kõige kohasem vanemlike, vanemliku vastutuse küsimust puudutavate otsuste lahendamisel kindlalt tuleb tagada laste õiguste kaitse, seega näit-, Prantsuse ja Saksa eh, abielude puhul on, eh, on Prantsuse õigus kindlalt kasulikum lastele ja, ja, ja niisu-, ja niisugustel juhtudel on muide juba lapse sünniga ette ära määratud, millist õigust eh, kohaldatakse. suur aitäh uuringu tutvustamise eest! see on väga positiivne tulemus, ehkki Euroopa Kohus ei ole kõike suutnud lahendada asju nii, nagu me oleksime eeldanud enne järgmise päevakorra juurde minekut tahaksin tervitada õiguskomisjoni kolleegi külalisi, kes istuvad külaliste tribüünil, tere tulemast! ja samas läheksin edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab äh, piiriülest külastusõigust. sellel teemal esineb äh, proua Gabriela Toma-Tvarok, kes on pärit Viinist. suur aitäh! Äh, tänan võimaluse eest siin esineda. seda enam, et praegu on siin veel nii palju saksa keelt emakeelena kõnelejaid tahaksin oma ettekandes fokusseerida tähelepanu sellele, kuidas kohtud rakendavad isikliku suhtlemise õigust. isikliku suhtlemise õigus lapsega on erakordselt tundlik valdkond ja vastavalt Euroopa inimõiguste konventsioonile on tegemist lastevanemate ja lapse vahelise põhiõiguse väljendusega. seda on erakordselt keeruline aga rakendada piiriülese lahuselu korral mitmepoolsete konventsioonide puhul pööratakse eeskätt tähelepanu sellele, et tunnustada siis ja rakendada siseriiklikke otsuseid perekonnaõiguse valdkonnas püüab Euroopa Liit välja töötada üle-euroopalised, üle-euroopaliselt kehtivad alused ja seetõttu need mult-, mitmepoolsed konventsioonid kaotavad senisest, kaotavad senise tähtsuse. Selle, see seadusandluse eesmärk on luua rahvusvahelised asutused ja mehhanismid, kes oleksid suutelised vahendama ja abi osutama. milles on siis külastuskontakti säilitamise peamine probleem? ja millised õiguslikud instrumendid aitavad meil seda küsimust lahendada? täna räägiti siin juba korduvalt Brüsseli määrusest kaks A. see puudutab äh, vanemlikku vastutust ja see vanemlik vastutus hõlmab sõnaselgelt ka külastusõigust. selles määruses sätestatakse ka selle rakendamise garantiid me, e, see dokument sündis Euroopa hooldusõiguse konventsiooni alusel. E, me, on väga oluline see just silmas pidada lapse õigusi, kui me räägime hooldusõigusest ja vanemlikust lapseröövist. teine moment seisneb selles, et rahvusvaheliste abielude korral on erakordselt välja, oluline välja selgitada äh, Äh, milline on kohtualluvus, milline on, milline kohus on pädev äh, selleks, et äh, tõepoolest õigusnõuet praktikas ellu viia. Brüssel kaks A määrus võttis aluseks lapse tavapärase elukoha ja teiseks jälgis, äh, kas laps õiguspäraselt kolis mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, et siis äh, alles kolme kuu möödudes liiguks kohtupädevuse küsimus sellesse uude liikmesriiki, kuhu laps kolis. sel aitab külastusõigust omaval lapsevanemal kohaneda muutunud olukorraga. Te teate, et kui laps õigusvastaselt öö, äh, röövitakse, siis on lapse esialgne asukohariik järgmise terve aasta vältel pädev seda küsimust menetlema järgmine moment, millele tahaksin tähelepanu pöörata, on külastusõiguse tõend ja selle rakendatavus. Brüssel kaks A määruses on sätestatud niisuguse üle-euroopalise külastusõiguse tõendi sisseviimine. sellel tõendil on väga tugev garantii, et ja see tagab et kui see tõend on väljastatud määruse artikkel nelikümmend üks lõige üks alusel, siis on see koheselt täitmisele lubatud, ilma et oleks võimalik seda vaidlustada. ma annan oma eelkõnelejale õiguse. kohtud ei saa selles küsimuses sugugi alati üksmeelselt otsustatud. ja kui me räägime lubatavuse menetluse kaotamisest, siis tähendab see seda, et äh, ei saa enam esitada kohtu tä otsuse täitmis, täitetavuse kohta vastuväiteid. ja äh, vastava menetluse õigus on menetleval riigil, see puudutab ainult menetlust ja sellisel juhul saab ordre public'i kasutada ainult piiratud määral ja äh, sel juhul on see vaieldav ainult siis, kui ähm, külastusõiguse tõend oli väljastatud ebaõigel õigluslikul alusel. veel üks öö, äh, probleem tekib sellest, et kõik need küsimused on liikmesriikides äärmiselt erinevalt lahendatud näiteks Austrias ei ole võimalik lapsevanema poolt rääv-, röövitud last temalt ära võtta. neljandaks, see puudutab äh, lapse isikliku suhtlemise õigust ja laps, lapsevanema ja lapseröövi lapsevanema poolt. siin tekivad äh, terve, tekib terve rida konfliktseid olukordi milline peab olema lapsevanema külastusõigus, eh, kui ta, eh, kui see laps on röövitud milline eh, peab olema lapse kontakt tulevikus selle vanemaga, kes teda röövis ja mis saab siis, kui keeldutakse last tagasi andma ja kas see peaks tähendama siis seda, et tulevikus jääbki ära igasugune võimalus selle lapsega kontakti omada. kuid äh, selle probleemi lahendamise keskmes peavad, peab tingimata olema muutunud olukorra tähelepanelik vaatlus, tingimata tuleb ähm, vältida äh, kontaktide katkemist. ja ühtäkki tekib ka küsimus, kes tasub reisikulud. seega oleks vaja äh, lapsevanemat võib-olla rahaliselt toetada ja loomulikult me peame senisest enam pühendama tähelepanu alternatiivsetele lahendusteedele, muuhulgas rahvusvahelisele vahendusele. selleks, et igal juhul vältida arusaamatuste ja lapsega omatava kontakti katkemist. seoses lapserööviga lapsevanema poolt tekib eh, ühe, sellel lapsevanemal, kelle laps rööviti, tõeline hirm selle ees, et tulevikus varastatakse last veelgi ja see tähendab seda, et tuleb rakendada meetmeid selleks, et ta ei peaks elama kogu aeg sellises hirmus. nagu me nägime, on kohtu äh, alluvus määratletud sellega, milline oli lapse esialgne alaline esukoht, kuid samas äh, ajutiste meetmete korral saab rakendada ka tema uue asukohariigi kohtualluvust. tahaksin seda kõike illustreerida ühe näite varal. Doris Povse Mauro Albago vastu, see tähendab naine oli Aust-, Austriast ja mees Itaaliast. selle küsimusega tegeles Euroopa Kohus kahe tuhande kümnendal aastal. vanemad elasid ühiselt Itaalias, nad ei olnud seaduslikus abielus. ja isal tekkis kohe kahtlus, et eh, ema võib lapse Austriasse kaasa võtta ja ta tahtis, et see eh, väljaränne koos lapsega keelataks. kohus keelaski selle ära, aga see leidis sellelegipoolest aset ja nüüd me jõuamegi selle äh, keerulise momendi juurde, see tähendab selle juurde, kus isal katkes kontakt lapsega. mis me saaksime selle vastu teha? jah, Itaalia kohus võttis kiirmenetluse korras vastu ajutise külastusõiguse otsuse. see tähendab äh, Euroopa külastus õiguse tõendi vaimus, kuid seda dokumenti Äh, ignoreeriti aga kuidas on võimalik seda üle-euroopalist külastusõiguse, külastusõigust rakendada. kuidas seda teha, kui teine, äh, üks vanematest elab teises riigis ja sellest kontaktist keeldub? sellisel juhul peaks olema võimalik rahvusvahelise vahenduse kaudu efektiivsemalt ja kiiremini tegutseda selleks, et lapsevanema ja lapse kontakt ei katkeks. seda enam, et kui asi on piiriülese konfliktiga, siis on sündmusi väga keeruline jälgida. konkreetse näite puhul jõuti lõpuks selleni, et Itaalia kohus langetas otsuse, et laps öö, tuleb Itaaliasse tagasi tuua. ja just siis, pärast seda, kui laps on Itaaliasse tagasi toodud, pärast seda, kui Itaalia kohtud olid seda, selle küsimuse üle otsustanud, peaks otsustatama ka selle üle, kes saab lapse hoold-, hooldusõiguse ja kui see on määratletud, siis, siis kuidas on tagatud selle lapsevanema, kellele lapse hooldusõigust ei antud, õigus külastada oma last ja hoida, olda temaga jätkuvalt kontaktis. ma arvan, et olete minuga nõus, et äh, lapse jaoks on erakordselt oluline laps oma vanemaga kontakti omada, seda jätkata, kuid samas on see piiriülese lahuselu korral erakordselt raskesti teostatav. samas peaks eh, isikliku suhtluse õiguse tagamine olema öö, eh, esmane, sest see on üks öö, eh, põhiõigusi öö, mille kasutamist ei tohiks välistada. selles mõttes ma leian, et rahvusvaheline vahendamine peaks selle küsimusega intensiivselt tegelema, lahendamaks kõiki neid äh, modaalsusi, mis selle probleemi käigus esile kerkivad. tänan tähelepanu eest. aitäh! ma tänan teid tutvustamast meile seda erakordselt keerulist probleemi, Gabriela sest tegelikult kui meil on säärane külastusõigus, aga mida ei saa ühes või teises liikmesriigis täitmisele pöörata, tekib loomulikult terve rida probleeme. aga nüüd me läheme edasi järgmise teema juurde ja selle teema puhul, mis käsitleb laste illegaalset röövimist, on meil kaks kõnelejat, kõigepealt annan sõna Juliana Hirschile ma tänan. täna ma esindasin meie asepeasekretäri William Duncani nimel, kahjuks ta ei saanud tulla, sai sellest väga viimasel hetkel teada ja vabandab. nii et mina pean tema kõne nüüd maha tema nimel. ma räägin lapse äraviimisest eh, seoses Haagi konventsiooni ja Brüssel kaks A määruse sätetega Haagi lapseröövi konventsioon öö, eh, omab praegu kaheksa, kaheksakümmend kahte osalisriiki ning hetkel on see kõige tähtsam instrument, mis peab tagama selle, et laps, kes on röövitud kiiresti öö, eh, tagasi öö, mm, koju saab, kui tegemist on liikmesriikide vahelise probleemiga. aga loomulikult seda instrumenti on täiendatud ja muudetud Brüssel kaks A määrusega eh, Brüssel kaks A ja konventsioon äh, tagavad, et kõigepealt äh, konventsiooni sätteid tugevdada. Äh, Brüssel kahes on võetud väga lühikesed tähtajad võrreldes Haagi menetlusega ning on tugevdatud ka ametivõimude pädevust Eh, nendes riikides, kust laps ära viidi. terve rida osalisriike kaheksakümnenda aasta Haagi konventsioonis on lisandunud mm, ja Maroko oli kõige viimane, kes sellega ühines. islami eh, õigusele tugineb see eh, riik, nii et üks kõige esimene Euromeedi piirkonna islamiriik, kes nüüd on ühenenud, ühinenud ka Haagi Äh, lapseröövi konventsiooniga Venemaa, Singapur, Jaapan, Lõuna-Korea, Keenia ja Filipiinid on samuti ühinenud Haagi lapseröövi konventsiooniga. üks kõige suuremaid väljakutseid, mis meil on selleks, et äh, lapseröövi probleemiga tegeleda, on leida parem alus koostööks islamiriikidega. Äh, on teada, et terve rida lapserööve Euroopast Egiptusesse, Pakistani või mõnda Pärsia lahe riiki üha kasvab ning selleks, et koostööd parandada selles valdkonnas, sõlmitakse kahepoolseid lepinguid, kasutatakse üha rohkem ka vahendust, nii nagu sellest on juba juttu olnud täna mitmel korral ning eh, eh, üritatakse ka suurema usaldus ja kindlustunne luua erinevate õigussüsteemide vahel. on tuua terve rida näiteid sellest, kuidas neid usaldusmeetmeid on rakendanud näiteks Malta protsess, see on protsess, mille algatas ka Haagi konverents viis aastat tagasi ja eesmärgiks oli pidada dialoogi kohtunike vahel ja äh, liikmesriikide Haagi konventsiooni osalisriikide ja mitte Haagi konventsiooni osalisriikide kõrgete ametnike vahel ja Euromedi algatus äh, on ka, mida Haagi konverents on kahel käel toetanud. nii et pikemas perspektiivis on väga tähtis tagada, et äh, paremal koostööl oleks ka tugev õiguslik alus, nii nagu tuhande üheksasaja kaheksakümnenda aasta Haagi konventsioon ka ette näeb. tähtis on loomulikult vaja ka kaaluda alternatiive, nagu näiteks vahendustegevus ning juba on olemas algatus, eh, mille on võtnud mm, Haagi eh, konverentsi, seda Malta protsessi raames. sellega süvendatakse eh, koostööd erinevate struktuuride vahel nende riikidega, kes ei kuulu Haagi konventsiooni osalisriikide hulka ning äh, vahendustegevus on midagi, äh, mis paraku on isoleeritud, tal ei ole õiguslikku alust äh, ja sellest ei piisa, sest on oht, et nendest lapseröövide juhtumite puhul vahendustegevuses seda röövivat vanemat hoopis soodustatakse ja eelistatakse ja see vanem, kellelt laps rööviti, jääb halvemasse olukorda. nii et meil on vaja korralikku õiguslikku raamistikku selleks, et vahendustegevust lapse röövide puhul paremaks muuta. on juba äh, kokkulepped, et mõistetakse, et erinevad õigussüsteemid ei ole kooskõlas, on erinevad ning äh, on vaja ka sellistel puhkudel leida korralik õiguslik lahendus. nüüd kuidas edasi mm, areneda selles valdkonnas? kõigepealt on vaja usaldust süvendada õigussüsteemide vahel, nagu näiteks Euromedi programmi ja Malta protsessi kaudu ning on vaja luua suuremaid võimalusi kohtunikel omavahel suhelda, kõrgematel ametnikel omavahel suhelda ja siin ma tahaksin viidata kahele konverentsile, mis on kavas korraldada Haagi konverentsi poolt juba lähitulevikus, üks toimub Marokos seda koostöös Euroopa Taipex programmiga detsembris kaks tuhat kümme ja teine aprillis kaks tuhat üksteist Kataris. nii et Haagi konverents jätkab oma jõupingutusi selleks, et parandada koostööd erinevate ähm, regionaalsete konverentside abil. ja veel üks asi, mis on tähtis, kui me räägime sellest, et on vaja seda valdkonda edasi arendada, siis tuleks jätkuvalt rõhku panna ka ühistele väärtustele, mis kajastuvad eh, ÜRO lapse õiguste konventsioonis, sest see on tegelikult selle ko koostööprotsessi alus. ainult nii on võimalik süvendada usaldust. kõik on nõus sellega, et lapse põhiõigused mm, hõlmavad eh, suhteid mõlema vanemaga, kontakte mõlema lapsevanemaga ning artikkel üksteist Haagi konventsioonis räägib ka, et riigid peavad sellise ebaseadusliku lapseröövide, laste äraviimise vastu võitlema ja tagama laste naasmise. nüüd Haagi lapseröövi konventsioon on nüüd juba olnud jõus üle veerand sajandi ning loomulikult on sellega ka probleeme siin ma tahaksin eh, juhtida tähelepanu mõnedele nendest väljakutsetest. kõigepealt, kuidas tagada, et konventsiooni menetlus toimub kiiresti, see on väljakutse, ja kuidas tagada, et jäitmisele pööramine oleks tõhus ja kiire, kuidas tagada, et eriti siis, kui on tegemist koduvägivallaga, et artikkel kolmteist erandid kohalduvad korralikult ning kuidas tagada, et lapse tagasipöördumine toimub ohutult, eh, ohututesse tingimustesse nii lapse kui ka kaasas oleva lapsevanema jaoks ja kuidas tagada, et oleks rahvusvaheline järjekindlus selle instrumendi peamiste põhimõtete tõlgendamisel. kuidas tagada seda, et koostöö ja suhtlemine toimuks keskasutuste vahel, et see oleks sujuv, kiire ja reageeriks olukorrale ja kuidas tagada tõhus juurdepääs menetlusele. mõlemad vanemad, see, kes röövis lapse ja see, kes, kellelt laps rööviti, peavad kohe saama juurdepääsu menetlusele, seda nii äh, äh, selles riigis, kuhu laps viidi, kui ka riigis, kust laps ära viidi. kuidas nüüd äh, tagada preventiivsete strateegiate äh, Äh, alane teadlikkus ja ka nende elluviimine. Äh, kuidas parandada äh, suhteid lapsevanemate ja laste vahel, kui tegemist on piiriüleste olukordadega. kuidas tagada seda, et kohtunikud nendes kaheksakümne kahes osalisriigis on piisavalt koolitatud, et selliste lapseröövi juhtumitega tegeleda. Need on väga spetsiifilise iseloomuga juhtumid ning äh, tähtis on ka välja kujundada vastastikune usaldus, kindlustunne, äh, koostöö, selleks, et saaks konkreetseid juhtumeid lahendada ametivõimud. ning lõpetuseks, ja see on võib-olla kõige viimane äh, väljakutse, et kuidas tagada läbirääkimine ja koostöö, kuidas kasutada vahendustegevust, kui juba on toimunud lapseröövid. Need on need mõned väljakutsed, mis on kaheksakümnenda aasta Haagi lapseröövi konventsioonis ning Haagi eh, konverents üritab nende probleemidega tegeleda. ta teeb seda mitmel viisil lihtsalt viitaks mõnedele. kõigepealt heade tavade suunised on välja töötatud. see käsitleb, kuidas preventiivseid meetmeid kasutada ja kuidas piiriülest suhtlemist paremini korraldada. sest ma räägin natuke ka pikemalt paari hetke pärast ning Äh, tähtis on ka infovahetus, kuidas seda protsessi toetada, näiteks andmebaaside kaudu saab seda teha, nagu näiteks Inkadat on üks andme või Inkastat, need on mm, Haagi konverentsi lapseröövi baasid ning kindlasti on vaja ka Haagi võrgustiku edasiarendamine see juba hõlmab viitkümmend kohtunikku, seda on vaja edasi lainetada ning loomulikult toimuvad kohtumised, kus arutatakse konventsiooni rakendamist ja juunikuus kaks tuhat üksteist on järgmine selline konverents kokku tulemas ning veel üks väga tähtis küsimus, praegu me oleme just alustanud mõttevahetust selle üle, et kas äkki oleks vaja lisaprotokolli tuhande üheksasaja kaheksakümnenda aasta Haagi konventsioonile veel lisaks ma näen, et aeg jookseb, teil on dokument olemas selle kohta teie materjalides. nii et ma ainult tahtsin öelda, et meil on kaks algatust praegu, äh, vahet, vahendus ja need head tavad, nende kohane käsiraamat ning ma tahan öelda, et see lapseroovi probleem ei kao kuhugi, sest äh, rahvusvaheline liikuvus on ainult kasvanud ning lõppkokkuvõttes kannatavad lapsed ennekõike äh, kui vanemad on oma kooselu lahutanud ning kaheksakümnenda aasta Haagi lapse, lasteröövi konventsioon aitab meil võidelda selle eh, nähtuse vastu ning Haagi konverents jätkuvalt näeb vaeva ja üritab seista hea selle eest, et konventsioon oleks endiselt tõhus ja kaitseks lapsi, aitäh! Ja, vielen Dank. Unsere zweite Referentin zu diesem Thema ist Frau annan sõna proua Kristiina Blacklowsile Inglismaalt. suur tänu, proua esinaine ning tere pärastlõunat. erinevalt minu kolleegidest, kes esinesid täna hommikul, ei ole mina tüüpiline inglane Kristina Blacklow on küll minu nimi, ma töötan advokaadina Inglismaal ja Walesis ja olen ka Inglise Law Society liige ja juhatan nende poliitilist juhtimist üle saja neljakümne nelja tuhande liikme on meie organisatsioonil ja meil on ka oma büroo Brüsselis. me tahame, et õiguselukutsed oleksid ka Euroopa Liidu institutsioonides äh, esindatud ja ma tahaksin äh, tänada äh, oma kolleege siin, kes on ette valmistanud selle seminari. Juliana Hirš rääkis Haagi konventsiooni perspektiivist lasterööbi teemal. mina tahaksin rääkida Euroopa Liidu instrumendist, pigem Brüssel kaks A regulatsioonist ja välja tuua, kuidas ha-, selle, kuidas see seostub Haagi režiimiga ning tahaksin ära kasutada võimalust ka öö, oma koduriigi kohtualluvusprobleemidest rääkida ja kuidas me selliseid küsimusi praktikas lahendame ning teha ettepanekuid ka öö, tulevikuks. kõigepealt, mida tähendab meie öö, mõttes lapserööv? Neid on kahte tüüpi, kõigepealt ebaseaduslik lapse äraviimine või lapse kinnihoidmine ning ähm, mõlemad teguviisid rikuvad lapsehoolduse eeskirju, mis on sätestatud liikmesriikides. nii nagu igal, igas pereõiguse valdkonnas on niisugused juhtumid emotsionaalsed, vajavad kiiret lahendamist ning puudutavad väga sügavalt inimeste eraelu. ja seetõttu Äh, on äh, õigus, õiguses sätestatud reeglid, kuidas lahendada niisuguseid juht, juhtumeid ja äh, iga riigi ametivõime kutsutakse üles kiirelt koostööd tegema selleks, et lapse õigusi kaitsta. Brüssel kaks A regulatsioon püüab tagada laste tagasiviimise vanema juurde nii kiiresti kui võimalik, seetõttu on vajalik pädevate asutuste kiire koostöö samuti on äh, äh, niisuguste juhtumite puhul äh, ajakava väga täpne, need protsessid, need menetlused on väga kiired, nimelt tuleb lahendada mm, küsimus kuue nädala jooksul ning Euroopa Liidus on sätestatud see ajakava siis Euroopa kohtuotsustega, samuti on ette nähtud ka niisugustel puhkudel menetluskorra lihtsustamine kohtus. lapseröövi puhul on äh, vastavaid menetlusi äh, väga äh, tõhusalt kasutatud, määrus sätestab ka, et kohtuotsus on otsekohaldatav teistes liikmesriigis ilma äh, täiendavata registreerimise või tunnustamisprotsessita, tingimusel, et kohtuotsust saadab vastav tunnistus üldreegliks on see, et kui ühes liikmesriigis laps on äh, röövitud ja viidud teise liikmesriiki, siis äh, lapse tavaelukoha kohus äh, või päritoluriik peab säilitama kohtualluvuse nende küsimuste lahendamisel. teine liikmesriik omab kohtupädevust ainult teatud spetsiifilistel juhtudel, kui laps on saanud äh, tavaelukoha teises liikmesriigis või kui äh, äh, hooldusõigus on üle läinud vanemale, kes on teises liikmesriigis või kui lapse tavaelukoht on teises liikmesriigis olnud vähemalt aasta. tahaksin öelda, et elukoht on siin määrav element, kuid definitsioon, elukoha definitsioon jääb ikkagi liikmesriikide koht, kohtute otsustada. Brüssel kaks A võrreldes Haagi konventsiooniga seab lapse õigused kõige kõrgemale nimetatud juhtumite lahendamisel ja nõuab ka eh, lapse ärakuulamist kohtust. aga eh, selle eh, ära, lapse ärakuulamise korraldamine jällegi jääb liikmesriigi või pädeva kohtu otsustada nüüd äh, vastavalt tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda aasta lapseröögi aktile on äh, niisugune tegevus kriminaliseeritud Ühendkuningriigis, kui laps viiakse Ühendkuningriigist välja ilma lapsevanema teadmata. põhiametiasutus Inglismaal ja äh, Walesis lord kantsler lahendab siis rahvusvahelisi lapseröövi juhtumeid ja vastutab nende lahendamise eest, et muide, Ühendkuningriigis on kolm kohtualust, Inglismaa, Wales, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa ja igal ühel on oma erijooned, ei Haagi konventsiooni ega ka e, Brüssel kaks A regulatsiooni ei saa nende e, e, kohtu, nende piirkondade vahel rakendada. tähtis on ka see, et mingisuguseid ähm, tasusid äh, vastavate otsuste tegemisel ei ole vaja tasuda. ning äh, kõige tähtsam on loomulikult äh, pädeva asutuse juhtimisel liib-, viia laps tagasi oma asukohariiki ja ähm, nüüd ähm, kõik äh, nii-öelda sisse tulevad juhtumid la-, äh, lahendatakse kõrgema kohtu poolt äh, Londonis, kriminaalkohtus, ja niisugused juhtumid lahendatakse muidugi kõige kiiremas korras, maksimaalselt kahekümne ühe päeva jooksul ja kohus ise vastutab menetluse läbiviimise eest kui lapsega röövitakse väljaspool Ühendkuningriiki, siis äh, tuleb äh, täita vastavad avaldusvormid, mis toetavad lapse tagasitoomist. avaldus äh, koos tõlkega, kui vaja, saadetakse selle riigi pädevale ametiasutusele, kus laps asub Eh, inglise eh, pädev ametiasutus võtab ühendust siis vastava riigi pädeva ametiasutusega ja teeb vastavalt inglise õigusele kõik selleks, et eh, juhtum leiaks õnneliku lahenduse. Brüssel kaks määrus aitab liikmesriikide õigust vastavas valdkonnas täiendada, parandada, võtmevaldkonnad muidugi on äh, kõigepealt äh, ranged täht, äh, tähtajad, mis on paika pandud, mis peavad tagama lapse äh, huvide kaitse kõige paremal moel, samuti spetsiifilised sätted, mis on seotud lapse ärakuulamisega, keeldumisvõimaluste vähen-, vähendamine ning samuti antakse võimalus äh, ka teise poole ärakuulamiseks. Euroopa Liidu kohus muide oma praktikas eh, siiski näitab, et eh, määruse kohaldamisega on siiski probleeme, ma olen nendest ka rääkinud oma eh, ettekandes, mis on kirjalikult välja jagatud, nimelt kõigepealt on välja töötud, et, välja toodud, et tavaelukoha definitsioon puudub, teiseks küsimus, kellele kuulub hooldusõigus ja eestkoste, kas see hõlmab ka eh, isasid, kes ei ole abielus ning kolmandaks, kohtualuse määramisel on probleeme olnud. ma juba ütlesin, et, et kõigi nende küsimustega on võimalik edasi minna neid ja olukorda parandada ja minu viimane soovitus on see, et eh, tuleks läbi viia ka kõigi äh, vastava ala praktikute koolitust, teavituskampaania selleks, et kiirelt äh, määrust kohaldama hakata. usun, et äh, niisugusi, niisugusi küsimusi tuleb ka justiitskoostöö rahastamisel kaaluda. suur tänu! suur aitäh! tänan ka viidete eest teie koduriigile ja te viitasite selgelt sellele, et me ei ole veel definitsioonides kokku leppinud ja see probleem on kestnud läbi mitme vastu võetud õigusdokumendi. nüüd me jõuame kohtumenetluseni ja konkreetse lapse kuulamiseni kohtu ees. annaksin sõna Rootsi advokatuuri liikmele Miia Sjögrelile. ma tänan. ja nagu eelkõneleja, ka mina olen praktiseeriv advokaat ja mina tegutsen Rootsis ning minul paluti, et ma käsitleks laste kaitsmist menetluste ajal liikmesriikides. alustan sellest, et ütlen paar sõna Euroopa konventsiooni kohta, kus käsitletakse laste õiguste teostamist. see võeti vastu eh, Strasbourgis aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus ja selles dokumendis öeldakse, et lapsed peavad saama eh, asjakohast informatsiooni, mis võimaldab neil kaitsta nende parimaid huve ja õigusi. ning arvesse tuleb võtta laste seisukohti ning eh, neid et õigusi ja huve, mis lapsel on, tuleb igati kaitsta ja edendada. liikmesriikidel paluti, et nad aitaksid kaitsta ja edendada neid huve ja õigusi. leiti, et on soovitav, et liik-, vanemad jõuaksid kokkuleppele enne, kui asi kohtusse läheb ja menetlus algab eelkõnelejad juba rääkisid siin vahendustegevusest ja ma võin vaid öelda, et Rootsis on olemas selline instituut Cooperation Talks, mida saavad kasutada need perekonnad, kes kavandavad abielulahutust või hooldusõiguse otsustamist. ja sellised läbirääkimised tihtipeale ikkagi viivad kokkuleppeni. Brüssel kaks A äh, nagu te teate, äh, see puudutab äh, kõiki lapsi, kes menetluses osalevad ning räägib ka laste soovidest. ja see on suur muudatus Brüssel kaks A-s võrreldes Brüssel kahega, seal neid asju sees ei olnud. kui ma vaatan ringi liikmesriikides ja tutvun nende õigusloomega, siis ma näen, et tõesti laste õigusi kaitstakse liikmesriikides põhiliselt ja lapsed kuulatakse ka ära aga see ärakuulamine ja kaitsmine toimub erinevalt neid sätteid eh, rakendatakse ellu erinevalt. ja kas seda, kuidas arvesse võetakse lapse soove, kasutatakse eh, erinevalt. see, kuidas lapsed on kaasatud õigusmenetlusse ja kuidas lapsi esindatakse, eh, toimub erinevalt ja kuidas pärast võetakse arvesse laste seisukohti, ka see toimub erinevalt enamikes liikmesriikides on olemas instrumendid selleks, et kaitsta laste õigusi menetluses. aga on erinevad viisid, kuidas seda teha. ning erinevused eh, on sellised, et neid on vaja tähelepanelikult kõigepealt uurida. meil on vaja täpsemaid suuniseid selle kohta, kuidas kaitsta laste õigusi menetluse ajal ning meil on vaja leida sarnasemaid instrumente liikmesriikidele, eh, et kui korraldatakse laste ärakuulamist ja kaitstakse laste õigusi. mõnedes liikmesriikides võidakse lapsi ära kuulata tunnistajatena nii tsiviil kui ka kriminaalasjades, alates teatud east. on riike, kus kohtud väga kõhklevad üldse lapsi ära kuulama mõnedes riikides äh, saab äh, last ära kuulata otse kohtunik, siis kui laps on saavutanud teatud ea, samas teistes riikides ei saa üldse, üldse lapsi kohtunik kuulata. lapsed võivad olla tsiviilmenetluse osalised omaenda õig-, kui kaalutakse nüüd oma õigusi, kas näiteks hooldusõigust või on tegemist lapseröövi juhtumiga ja sellisel juhul on vaja kuulda ära laps ning kindlasti võtta ka tema seisukohad arvesse. aga kuidas seda teostatakse, see tõesti on väga erinev liikmesriigiti. Äh, ja ka sellega me peaksime rohkem tegelema on erinevaid viise, kuidas last ära kuulata, nagu ma juba ütlesin võib-olla lapsevanema kaudu või eksperdi kaudu saab seda teha või sotsiaaltöötaja abil. Äh, enamasti kas valitakse või määratakse sotsiaaltalituste poolt sellised isikud. nüüd äh, selliste isikute kvaliteet ei tarvitse alati ühesugune olla, aga kindlasti on kõige äh, tähtsam see, kas tegemist on näiteks lap-, psühholoogiga või eksperdiga, see on väga oluline. mõnedes liikmesriikides on kohtunik see, kes ise kuulab last üksinda, teinekord peab olema kohal laste psühholoog või ekspert, mõnedes riikides saab last ehm, juba väga noores eas ära kuulata. on näiteid selle kohta, et lapsi on kuulatud ka juba seitsme-kaheksa-aastaselt. väga harva eh, esindatakse last eraldi ja ma arvan, et see on midagi, millega tuleks põhjalikult tegeleda, see ei ole hea. kui last kuulatakse näiteks Brüssel kaks A kohaselt, siis eh, tavalisem on see, et lapsevanemad esindavad lapse huve, kui et sõltumatu spetsialist seda teeb. enamikes liikmesriikides võetakse lapse õigusi ja õiguste kaitset väga tõsiselt. on üks eh, riik mis kavandab isegi referendumit laste õiguste üle ja teeb ettepaneku tugevdada laste kaitset, kui asi puudutab hooldusõigust, eeskostet, juurdepääsu menetlusele ja nii edasi. leitakse, et tasakaal laste õiguste ja perekonnaõiguste vahel peaks olema täpsem ja asjakohasem meie oleme ühinenud ka Euroopa laste õiguste konventsiooniga. aga mitte kõik riigid ei ole seda teinud. Äh, on vägagi võimalik, et õige pea tehakse ettepanek, et äh, konventsioon muutub osaks äh, Rootsi õigusest, see muidugi tugevdab tuge, tublisti laste õigusi Rootsis. iga liikmesriik on andnud lastele ühel või teisel viisil võimaluse eh, oma eelistusi väljendada menetluse ajal, aga see, kuidas laps ära kuulatakse ja kuidas laste arvamus ka kohtus kuul-, teadmiseks võetakse, see erineb. reaalsuses eh, ei ole kõik nii lihtne, näiteks üks Inglise uurimus näitab, et kolm neljandikku ametnikke on öelnud, et lapsed ei tohiks olla ehm, õigusmenetluses osalised ja Saksamaal uuring näitas, et kui ei taotletud ainuhooldusõigust siis, siis kaheksakümne protsendil juhtudest üldse laps ei olnud kaasatud otsuse langetamisse. Itaalias mm, on nii et, et kahe koma viiel protsendil juhtudel ainult lapse seisukohta arvestati ja mõnel pool leitakse, et see üldse ei olegi vajalik lapse arvamust arvesse võtta. enamik äh, riike äh, on ette näinud ka lapse esindamise võimaluse, aga ühel komal kuuel protsendil juhtudel Saksamaal äh, ainult oli laps esindajaga esindatud ja Inglismaal kümnel protsendil juhtudel oli esindaja lapsel. nii et reaalsuses tuleb need laste esindajad ise meetodid läbi vaadata palju põhjalikumalt. ma arvan, et meil on vaja ka rohkem mõelda selle peale, kuidas lapsi kuulata, meil on vaja suuniseid selle kohta. ning ma arvan, et kui me täna rääkisime vahendustegevusest, siis vahendustegevus on midagi, mis on vajalik, aga samas lapse esindajad äh, riikides tuleb ka välja õpetada ja koolitada ning anda neile juhtnöörid, sest vastasel korral äh, on riigiti erinevused väga suured ja lastele tulemused väga erinevad ja lõpetuseks ka mõisted ja määratlused. mõned siin juba rääkisid sellest, et on vaja, et määratlused oleksid konkreetsemad, näiteks mis on see alaline elukoht, hooldusõigus, vanemlik vastutus me oleme nendest asjadest rääkinud, aga ma arvan, et erinevates riikides mõistetakse erinevalt neid mõisteid. nii et on vaja ka määratluste kallal töötada, ma tänan suur aitäh! no ma arvan, et see on väga hea ettepanek, et äh, on välja vaja töötada liikmesriikidele teed juhatavad suunised. et me läheksime aga oma kuulamisega edasi ja räägiksime äh, bioloogilistest vanematest, seaduslikest vanematest ja nend- moraalsetest küsimustest, mis sellega seonduvalt tõusetuvad. milline on tegelik olukord sellega liikmesriikides ja kas Euroopa Liit peaks selles osas ka midagi ette võtma, annaksin sõna proua Velina Todorovale Bulgaariast. suur tänu. minu ettekanne püüab käsitleda rahvusvahelise pereõiguse kõige keerukamaid probleeme äh, rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt, samuti bioloogilise pole kahtlust, et reproduktiivmeditsiin ja mitmesugused uued perevormid äh, pea, on tekitanud uusi väljakutseid seoses laste huvide kaitsega. kuni viimase ajani on vanemlik õigu-, kus tulenenud eelkõige la, lapse sünnist ning samas on kasvanud doonor eh, vanemate arv ja seetõttu on tekkinud küsimus, juriidilisest vanemlikkusest, mida tuleks võrdsustada bioloogilise vanema õigusega. täna on võimalik, et va-, laps sünnib ka nii, et tal ei ole oma vanematega mingit bioloogilist sidet ja see on, seda siis nimetatakse nii-öelda asendus äh, äh, vanem vanemlikkuseks ja sellest on ka räägitud mitmesugustes rahvusvahelistes teadustöödes. asenduse emadusega on tegemist siis, kui ema on küll kandnud last, aga laps antakse üle teistele vanematele ning seetõttu on praktikas tekkinud küsimus, kuidas meditsiinilist praktikat äh, reguleerida ja kuidas äh, niisuguste äh, surrogaatlepingute puhul ka <clears throat> kommertsaspekt lahendada. piiri üleste surrogaatjuhtumite puhul on veelgi keerulisem lahendada lapse identifitseerimisküsimusi, lapse äh, õiguste küsimusi. erinevad riigid on need küsimused lahendanud erinevalt, kaks vanemat liikmesriiki äh, tun-, tunnustavad ametlikult surrogaatvanemlust, kuigi nad äh, Inglismaa ja Kreeka rakendavad erinevaid kontseptsioone, mingisugust spetsiifilist seadusakti teises, teises liikmesriikides ei ole, aga pigem äh, ollakse äh, soosivad surrogaatemaduse suhtes või asendusemaduse suht-, suhtes, aga rahvusvahelised juhtumid vajavad veel reguleerimist. suhtumine erineb äh, liikmesriigiti, aga ühine lähenemine on see, et Eh, surrogaatlepingust või surrogaatvanemluse lepingust ei tulene juriidilised vanemlikud õigused automaatselt. see tähendab, et surrogaatvanemlikkuse lepingut ei saa eh, eh, tegelikult teatud juhtudel jõustada ja eelkõige peetakse surrogaatemaks äh, juri-, äh, ema, kes on lapsele äh, ka elu andnud, teda ei saa sundida lapsest keelduma ja samas kehtestatakse juriidilised vanemlikud õigused ainult seaduse järgi, aga mitte mingi lepinguga tähtis on, et kohus teaks, kuidas otsustada juriidilise vanemluse üle. kas põlvnemise järgi või siis adopteerimise korras. pärast adopteerimist antakse lapsele välja lapsendavate vanemate nimedega uussünnitunnistus Äh, ja samuti on vajalik sünnieelne kohtuotsus, et tulevane ema, kes, kelle nimi on sünnitunnistusel, teda tunnistataks ka <clears throat> lapse juriidilise emana. Äh, väga tähtis on ära hoida olukord, et surrogaatlepingud ei muutuks kommertstavaks, <clears throat> sellega on tegelenud Äh, nii Inglismaa kui Kreeka äh, reguleerivaks ameti, ametkonnaks on mõlemal pool kohtud. tegelikult on äh, need su, surrogaatlepingud sarnased adopteerimislepingutele rahvusvahelise ähm, rahvusvahelised juhtumid aga ei ole veel läbi analüüsitud tehtud, alles hiljuti on hakatud vastavat äh, uurimist läbi viima, selle lõpptähtajaks peaks olema aasta kaks tuhat kaksteist, äh, sest äh, rahvusvahelised surrogaatlepingud puudutavad nii lapse staatust kui vanemaid. probleemid, mis on välja toodud uurimuses, on seotud Inglismaa, Hollandi, Prantsusmaa eh, ja veel paari liikmesriigi kodanikega, kellel on surrogaatlepingud USA või siis Ukraina kodanikega olnud. Briti juhtumitel ei tunnistanud eh, kohus Ukraina eh, sünnitunnistust, sest ühe, Inglismaal on tegelikult surrogaatlepingud legaliseeritud ja eh, vanemlikkuse küsimus oli automaatselt lahendatud. juriidilised vanemad olid selged. Kreekas äh,, Prantsusmaal kehtest äh, keskendus kohus äh, mitte sünnitunnistusele, vaid sünnieelsele äh, lepingule või loale ja ik-, iga juhtumi puhul on äh, tegelikult jäetud rahvusvaheline era, või rahvusvahelise eraõiguse otsustada, kuidas küsimus lahendada ja äh, la-, varem äh, sageli on nii, et vanemad, kes on lapse tellinud, peaksid olema ka sünnitunnistuses, aga ei, ei, kõigis liikmesriikides seda ei tunnistata, see on seadusevastane ja muide, kui lapsed jäävad niimoodi ilma vanemateta, oleks järgmine samm laste hooldusasutusse saatmine mida siis ette võtta? juriidiline vanemlikkus on rahvusvahelise pereõiguse valdkonnas leidnud hiljuti juba tunnu, tunnustamist ja on otsustatud, et seda valdkonda tuleb reguleerida. kuna liikmesriikide vastus niisugustele küsimustele erineb alates keelust kuni väga läbe, liberaalsele liberaalse lähenemiseni. oleks vaja paika panna ühised standardid materiaalõiguses, mis praegu võib-olla on raskesti ette kujuteldav, aga Euroopa Liidus võiks olla lahendus uus määrus, mis on seotud äh, kohtuotsuste ja sünnitunnistuste vastastikune tunnistamine, tunnustamine, kui tegemist on surrogaatvanemlikkuse ja juriidilise, juriidiliste vanemate küsimusega. ja samas tuleb lahendada kaks küsimust. Brüssel kaks A regulatsiooni ei saa vanemlikkuse vaidlustamisel kohaldada teine punkt on samuti väga tähtis. piiriülene surrogaat leping tegelikult ei ole mitte Euroopale omane ainult, vaid on rahvusvaheline nähtus, seetõttu oleks vaja Euroopa tasandil tegutseda, aga see ei ole ka veel piisav. sellises kontekstis, kontekstis võiks olla lahenduseks ka jõupingutused ühendada rahvusvahelisel tasandil, nimelt Haagi rahvusvahelise eraõiguse konventsiooni raames. kõigepealt peaks ära, äh, äh, peaks uurima piiriüleste surrogaatjuutumite äh, ulatust, nende iseloomu, kaaluma rahvusvahelise eraõiguse aspekte seoses nende juhtumitega, järgides Haagi rahvusvahelise lapsendamise konventsiooni mudelit. laste heaolust ja, ja vanemate eh, seisukohast lähtudes on, oleks vaja niisuguse kõige, mm, niisugused küsimused lahendada, et vältida laste ja naistega kaubitsemist. tänan. ka mina tänan. meie juristid peame sageli nendele sündmustele lausa järele jooksma, mis elus aset leiavad, selleks et luua tõesti õiguslik raamistik välja kujunenud protsessidele, aga nüüd me läheme edasi ja räägime piiriülesest lapsendamisest, sellest, milline on olukord liikmesriikides ja kas Euroopa Liit peaks selles osas midagi omalt poolt ette võtma, näiteks öö, välja töötama ühtse üle-euroopalise lapsendamisdokumendi Euroopa Liit tellis vastavasisulise uurimuse ja nüüd tutvustab meile selle uuringu tulemusi proua Rafaela Bregiasku Firenzest ja nüüd ta räägib meile sellest lähemalt. ma tänan, et andsite mulle võimaluse tutvustada kõigepealt teha see uuring ja siis tutvustada selle uuringu järeldusi. see on kõik väga tähtis. selle uuringu peamine eesmärk oli eh, teha võrdlev analüüs eh, erinevatele lapsendamissüsteemile veel erinevates liikmesriikides, saada selline andmete baas, kus on kõige viimased andmed ja selle alusel on võimalik juba paremini hinnata olukorda tuleb arvestada ju seda, milline mõju on sellistel tegevuspoliitikatel erinevatele liikmesriikidele ning tähtis on tugineda teadusandmetele, teiselt poolt eh, kaitsta last. ma räägin ennekõike eh, jurisdiktsiooni aspektidest. üksikasjalikud eh, analüüsid on juba toimunud ning eesmärgiks oli leida ühised elemendid õigusaktides, mis kehtivad ning vaadata, millised probleemid on erinevatel liikmesriikidel ja kuidas toimub lapsendamine erinevates liikmesriikides. me üritasime ka eh, tuvastada mitmesugused regulatiivsed eh, valdkonnad ja konfliktsed valdkonnad, millele me pakume välja lahendusi. ja kõigepealt on vaja rõhutada seda, et selline võrdlev analüüs mis tehti Euroopa Liidu liikmesriikide kogemuste kohta, näitab, kuivõrd sügavad mõned erinevused on. ja need erinevused on väga suured, nii hästi protsessuaalsetes aspektides kui ähm, tegevuspraktikates, traditsioonides ning ka see, millist osa etendavad pädevad äh, haldusasutused, kohtud, ametiasutused laiemalt on väga erinev. nüüd tulles konkreetselt lapsendamismenetluse juurde ja ka lapsendamistunnistuste juurde Euroopa Liidu liikmesriikides, enamikes Euroopa Liidu liikmesriikides leiti ei ole suuri erinevusi selles, mis puudutab eh, lapsendamismenetlust, kui tegemist on ähm, lapsega, kes on sündinud ähm, ühes riigis, kus üks lapsevanem oli kohta selle riigi kodanik ja teine oli välismaalane. ja kodakondsus ei ole lapsendamisel mingisugune otsustav tegur sellisel juhul. lapsevanematel pidi lihtsalt olema õiguspärane elukoht selles Euroopa Liidu liikmesriigis ja sellest piisas nüüd välismaiste lapsendamismääruste tunnistamine toimub Äh, automaatselt, kui tegemist on Haagi konventsiooni osalisriikuga. kui Euroopa Liidu kodanik, kes asub teises äh, Euroopa riigis on lapsendanud lapse, tuginedes menetlusele, kus, mis kehtib selles riigis, kus on harilik elukoht, siis äh, saab see laps kohe sellesama kodakondsuse, mis tema vanem, adoptiivvanem kui liikmesriik on ühinenud eh, Haagi lapsendamiskonventsiooniga ja kui on olemas ka vastavustõend, eh, mis on Haagi konventsioonis artiklis kakskümmend kolm ette nähtud. sellised adopteerimismäärused on vaja siis registreerida ainult perekonnaseisuregistrites liikmesriigis eh, ja sellisel juhul laps saab sama kodakondsuse, mis tema adoptiivvanemad aga muudel juhtudel on vaja adoptiivmäärusi eh, veel tunnustada ja seda teeb siis kas kohus või haldusasutus. ning põhiline eeltingimus selleks, et eh, lapsendamise tu-, lapsendamist tunnustatakse, kui see toimus välismaal, on, et see välismaine lapsendamine peab täielikult kinni pidama nendest eh, sätetest, mis on ette nähtud lapsendamismääruse puhul aga mõnedes liikmesriikides on nii, et kui lapsendamine toimub äh, õiguse kohaselt, mis on samasugune nagu liikmesriigi sisene õigus, siis äh, ei tarvitse mm, ikkagi tagajärjed olla samad. näiteks äh, võidakse seda mm, pidada mitte lihtsaks lapsendamiseks meie oma raportis äh, rääkisime sellest, et väga palju lahendusi on äh, ja eesmärgiks olnud reguleerida seda valdkonda, äh, kas siis siduvalt või mittesiduvalt, aga sellisel juhul võivad tekkida ka väga suured pinged erisuste vahel. kui me nüüd mõtleme, kuidas oleks vaja muuta asju tulevikku, siis meie soovitused on lihtsustada ja koordineerida olemasolevaid meetmeid selles valdkonnas ning meil on vaja üle-euroopalist strateegiat, mis ei piirduks lihtsalt konventsiooniga ja mm, Haagi konventsiooniga, vaid me peame olema avatud ka muudele rahvusvahelistele instrumentidele, kus käsitletakse laste õigusi. ja võib-olla siis tasuks öö, äh, panna rõhku sellele tendentsile, mida on juba aktsepteeritud, aga mida on vaja edasi arendada. nimelt on vaja äh, koordineerida oma tegemised ja planeerida oma tegevused äh, äh, rahvusvaheliste instrumentide ratifitseerimise vallas, vastu võtta uusi rahvusvahelisi õigusakte, luua seiremehhanismid ning hoida silma peal valitsuse algatustel, korralikult jagada rahalisi vahendeid ja soodustada sellist tegevust, millega suurendatakse avalikkuse eh, teadlikkust lastekaitse vallas ja eriti lapsendamise vallas. ning mis puudutab nüüd eh, lapsendamismääruste tunnustamist, kui kõik eh, selle menetluse osalus osaliste, osalistel on e, Euroopa Liidu kodakondsus, siis on vaja leida ühine lahendus, et saaks toimuda otsene tunnustamine. kui otsus on langetatud teises liikmesriigis, siis asjaosalised liikmesriigid peavad kõik seda tunnustama. tähtis on, et kõik toimuks Haagi konventsiooni, üheksakümne kolmanda aasta konventsiooni vaimus ja et laste paremad huvid oleks ka seejuures arvesse võetud. siin võib jõuda järeldusele, et kuna ei ole vaja kodifitseerida eh, olemasolevaid norme ja eeskirju, vaid on hoopis vaja edasi arendada neid instrumente, mis on juba olemas. ja on eriti vaja mõelda selle peale, Eh, mil viisil rahvusvaheline eraõigus mm, saaks ka eh, edasi areneda, võttes arvesse Euroopa ühenduse õiguses toimuvat. nii et tähtis on, et me Mm, tugineksime olemasolevate eeskirjadele ning vaataksime, millistel põhimõtetel edasi arendada. ning tähtis on ka paremini mõista neid raskusi, millest meil tuleb üle saada. nii et Euroopa Liidu õiguslik pädevus on väga tähtis tegur siin kõiges selles, aga see ei ole peatähtis tegur ja sellepärast me arvame, et esimene samm edasi arenedes on välja töötada selline üldine tugiraamistik. Nende konkreetsete küsimuste põhjalikum analüüs on väga kasulik. meie aruandest te saate näete neid probleeme, aga kindlasti ka veebileheküljelt saate veel informatsiooni selle kohta juurde. suur aitäh, tänan ka tulemuse eest, ühisdokumenti pole vaja luua, kuid enne, kui me jõuame aruteluni, annaksin sõna proua Angelillile kes on Euroopa vahendajana, palun. organizzatori per questa importante occasione di confronto. aitäh, ma tahaksin tõesti tänada selli, tänase ürituse korraldajaid. tahaksin ennast tutvustada, olen Euroopa Parlamendi vahendaja juhul, kui toimuvad piiriülesed vanemlikud lapseröövid. Euroopa Parlament oli esimene Euroopa Liidu institutsioon, kes kodanike vaba liikumise tingimustes pööras tähelepanu sellele, et see, seeläbi tekib väga palju rahvusvahelisi perekondi, milles on väga palju positiivset, ent ka tekivad ka kindlasti probleemid, muuhulgas lahutused Euroopa Parlament seepärast kutsuski ellu Euroopa vahendaja ametikoha, see oli juba tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal aastal. see oli väga julge initsiatiiv, sest toona oli Euroopa Liit alles Euroopa Majandusühendus. ja ei tekkinud mitte mingeid vaidlusi keegi ei püstitanud küsimust, kuidas on sääraselt minimaalselt ühildatud tsiviilõiguse puhul niisugusel vahendajal võimalik tegutseda, aga kõik me tunnetasime juba toona, kui oluline on säärane ametikoht Euroopa Liidus. igal aastal sõlmitakse Euroopa Liidus peaaegu kolmsada tuhat piiriülest abielu. see tähendab seda, et ka Euroopa Komisjon valmistub edasisteks arenguteks ja esitab kahe tuhande teist, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastava äh, teatise koos vastava statistikaga ka parlament omalt poolt kavatseb ette valmistada omapoolse raporti, mis käsitleb alaealiste röövi vanemate poolt. see tähendab seda, et nagu juba öeldud, Euroopa Parlament, kes juba tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal aastal lõi vahenduse instrumendi, otsis juba siis niisugusest olukorrast väljapääsu ja püüdis luua tingimusi, kus on võimalik siiski täiskasvanute vahel vahendamist korraldada. iseäranis siis, kui tegemist on nende alaealise lapsega, sellest räägiti siin ka täna. siis võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal Stockholmi programm ja ka selles programmis viidatakse nendele teemadele täiesti sõnaselgelt. Stockholmi programm näitab meile sõnaselgelt, et selles valdkonnas tuleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist koostööd tõhustada. konkreetselt viidatakse ka vahendustegevuse tähtsusele piiriüleste äh, abielude lap, lapseröövi puhul lapsevanemate poolt ja nii edasi, lisaks sellele on olemas palju teisi õiguslikke instrumente, kuid me peame siiski tõepoolest püüdma selle poole, et välja selgitada, millised on rahvusvahelise vahenduse võimalused piiriüleste arusaamatuste korral. minu silmis on tegemist väga kasuliku instrumendiga loomulikult äh, tuleb seda instrumenti edasi arendada, aga mida siis Euroopa Parlament teeb? Euroopa Parlament kasutab niisuguse loodud äh, vahendaja olemasolu ära selleks, et kõik need, kes soovivad vabatahtlikult kokkuleppele jõuda, äh, omaksid ka vahendajat loomulikult on täiesti selge, et kuidas ei oleks ka vanemate sooviga, tuleb eeskätt järgida lapse huve. lapse huvid on primaarsed. seega vahendaja tegeleb lepitusega, püüab vältida stressi püüab äh, nõnda öelda läbi närida ennast keerulistest haldusmenetluslikest dokumentidest. see on see, mida me teeme. seega on meie ülesandeks äh, läheneda küsimuste lahendamisele innovatiivselt sest tegelikult pole olemas äh, täpset sõnastust selle kohta, mis asi see vahendustegevus siis ikkagi on Äh, mis oleks kuidagi sätestatud kas Euroopa Komisjoni äh, poolt või mõnes vastu võetud õigusaktis. aga mida siis parlament teeb, kui lapsevanemad meie poole pöörduvad? me kogume teavet, pakume äh, psühholoogilist tuge, meil on olemas vastav ekspertide rühm. aga loomulikult on igal asjal omad piirid Äh, sellepärast kas või, et äh, puudub lihtsalt ühene äh, tõlgendus, ühene definitsioon, mida me peaksime mõtlema vahenduse all. loomulikult meie teavitame vanemaid kohe algusest peale, et nad peavad vabatahtlikult kokkuleppele jõudma ja kui nad on sellega nõus, siis see teostatakse nende Äh, asukohariikide või kodakondsusjärgsete äh, õiguskaitseorganite poolt. Neile tuleb kohe algusest saadik selgitada, millised on pädevused, millised on Euroopa Parlamendi äh, vahendaja õigused ja volitused seega on vahendaja tegevustik välja töötatud selleks, et ta saaks vahendusteenuseid osutada ja selle tegevustiku aluseks on kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud Euroopa Liidu direktiiv, mis seadusandlikust seisukohast vaadatuna on ainus juriidiline dokument, mille alusel me saame tegutseda kuid tuginedes Stockholmi programmile oleks ilmselt kasulik tugevdada vahendaja volitusi ja positsiooni. sellist seisukohta olen tutvustanud ka asjaomasele volinikule, sest tõesti oleks väga otstarbekas, kui Euroopa Liit suudaks välja töötada ähm, definitsiooni, mis oleks õiguslikult siduv Äh, mis selgelt reguleeriks rahvusvahelist vahendustööd. praegu olemasolev ad hoc definitsioon on tõesti niisugune, mis eeldab, et me peame saavutama seadussätete ja äh, paragrahvide vastuvõtmist, mis vahendaja tegevust määratlevad ma tean, et järgmise aasta jaanuaris ja veebruaris kavatseb Euroopa Komisjon sealhulgas või iseäranis proua Reding esitada terve rida ettepanekuid, mis on suunatud lapse õiguste kaitsele. ma olen täiesti kindel, et need saavad, need hõlmavad ka Euroopa vahendaja tegevust. sest tegelikult me tahaks ju vältida seda, et e, lapsed satuvad negatiivsesse olukorda ainuüksi sellepärast, et nende vanemad lahutasid oma abielu. nii, aitäh! nüüd me hakkame seda küsimust arutama koos Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide esindajatega siin on terve rida sõnasoovijaid Hollandi, Hollandist, Hispaaniast, nii edasi, kõigepealt annaksin sõna Hollandi rahvusparlamendi esindajale, palun. oo, te nimetasite mu nime väga õigesti, proua esinaine. mina olen Hollandi senati liige ma olen väga palju täna kuulnud ja ma ei teagi, kuidas ma peaksin sellele kõige otstarbekamalt reageerima, kuid ma teeksin omalt poolt siiski ühe või teise märkuse. meil on olemas lapse õiguse kaitse Haagi konventsioon, meil on äh, selleks, et seda konventsiooni täita, äh, Hollandis tööl järelevalvekohtunik, kelle ülesandeks on kontakteeruda äh, oma kolleegidega teistes riikides. see tähendab ka seda, et aastate jooksul on see kohtunik mitte ainult et pädev, vaid ka põhjalikult informeeritud ja teadlik sellest, millised on tema võimalused. nüüd, kus ma kuulsin siin seda surrogaatemade teemat, siis ma tahaksin öelda, et enne kui me seda küsimust õiguslikult rakendame, peaksime tegelikult äh, oluliselt enam pöörama tähelepanu selle küsimuse eetilisele poolele. ja on olemas kõrgtehnoloogilist ja nõnda öelda madaltehnoloogilist surrogaatemadust. see tähendab, et laps võib tekkida soovitud äh, teda soovijate vanemate soovi alusel katseklaasis. see on tegelikult täiesti teistsugune olukord kui siis, kui ema ise on geneetilise materjali allikaks. see tähendab, olukordi on väga erinevaid ja minu arvates see küsimused tuleb õiguslikult reguleerida. ja kui me seda tegema asume, siis me jõuame välja olukorda, kus me peame selgesõnaliselt säteltama kommertssurrogaat emaduse keelustamise. Hollandis on see juba praegu keelustatud, aga andke andeks, selle üle kontrolli hoida on väga keeruline. see ei ole niisama lihtne. on veel üks surrogaatemaduse liik mis ei ole väga kõrgtehnoloogiline, ühesõnaga on selle lapse ilmatoomisega see, seondub nii palju eetilisi küsimusi, mis oleks vaja reguleerida ja sellepärast ma tahaksin siiski paluda, et sellele asjale eh, erakordselt suurt tähelepanu pöörata. lapsel on püha õigus teada saada, kust ta pärit on ja kes ta on. me peame väga selgelt mõtlema, mil määral äh, me saame täita lapsevanemate soovunelmaid lapse omaduste suhtes. minu arvates ei tuleks seda küsimust mitte äh, eeskätt juriidiliselt, vaid eeskätt meditsiinilis-eetilistest positsioonidest lähtudes. ah, ma olen siin täna nii palju kõike kuulnud, vaat mida ma nüüd tahtsingi siis veel lisada, üks hetk palun tulen tagasi eh, lapse röövimise juurde tema vanemate poolt. meil on Euroopas sellekohaseid õigusakte piisavalt, Brüssel kaks A, Haagi konventsioon, kuid meil on suuri probleeme Ameerika Ühendriikidega. sest meil puuduvad rahalised vahendid vanematele vanematel, et algatada protsesse ja need kohtumenetlused on väga pikaajalised ja väga hinnalised, et mitte öelda hullemini. seetõttu ma tahaksin, et Euroopa Liit näituseks sõlmiks vastavasisulise leppe Ameerika Ühendriikide, et seda küsimust täiendavalt reguleerida. suur aitäh! mul on väga hea meel eh, eh, selle ettepaneku üle, mis puudutab bilateraalset bilateraalset lepet Ameerika Ühendriikidega. nüüd annan sõna Kreeka Rahvusparlamendi esindajale. Äh, suur tänu, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. tunnen head meelt tänase algatuse üle aga meie kes me oleme siin juristid, teame ju, et äh, liiga sageli äh, kaevatakse selle üle, et äh, meid on raske mõista. ja nüüd on meil võimalus tõestada vastupidist. või vähemalt selles osas, mis puudutab laste või alaealiste kaitset ja selles osas, mis puudutab isikute vaba liikumist, kaasa arvatud täiskasvanud Euroopa Liidus. Kreeka on Euroopa Liidu liikmesriik, riik ja kahe tuhande üheksandal aastal ühines ta ka Haagi konventsiooniga. meie arvates on oluline selles konventsioonis rahvusvahelises õiguses ette nähtud laste õiguste kaitse, põhiõiguste kaitse ning samuti ka lepinguosaliste riikide koostöö see annab äh, garantii või tagatise, et äh, ka lapseröövi juhtumid saavad lahenduse. muidugi on liikmesriikides vajalik oma õigusaktid vastu võtta, äh, alusleping on meil olemas, liikmesriikide olukorrad on aga erinevad ja keerulised, seetõttu on vajalik kindlaks määrata, milline kes võiks olla keskne asutus, kes vastutab rahvusvahelise lapsendamise eest? alati peab arvestama ka ennetava elemendiga, mis kaitse, mis on ette nähtud siis selleks, et lapse õigusi kaitsta ja äh, kindlasti tuleb nõuda, et adopteerivad vanemad peavad täitma vajalikud tingimused <clears throat> äh, üks keskne pädev asutus äh, oleks väga oluline nii tundlike küsimuste lahendamisel, aga samas ei tohi ära unustada, et näiteks minu koduriigis ja muide ka mujal minu meelest adopteeritakse ka täiskasvanuid. kas see ei, äh, äh, asjaolu ei tohiks seadusesätete tähelepanu alt välja jääda, sest see on seotud Euroopa kodanike vaba liikumise õigusega Euroopa Liidus. seetõttu äh, oleks hea, et nimetatud asutus arvestaks niisuguste äh, äh, ettepanekutega, nagu siin proua Berliasko tegi äh,, et ähm, koostataks nimelt vastavad registrid, mis muidugi äh, järgivad andmete salastatuse põhimõtteid, andmekaitse põhimõtteid, aga et oleksid ühised reeglid, ühised suunised, et paremini kohaldada äh, lähimuspõhimõtet ja iga liikmesriik peab ise vastuvõtu ja lapsendamisprogrammid organiseerima ning äh, kindlasti tuleks ära kasutada teavituskampaaniaid, psühholooge, teadlasi, et äh, muuta paremaks laste ja vanemate vahelised suhted, äh, sageli on ju tegemist ka puuetega inimestega. ei tohi ära unustada ka seda, et on vaja ära kuulata ka lapsed jällegi nõustun eelkõnelejatega, sest mm, me teame, ja muide, ma tahaksin nüüd eelkõneleja küsimuse ka esitada, et millisel juhtudel oleks vaja äh, lapsi ära kuulatada, kuulata, millisest vanusest alates näiteks äh, peaks sisse seadma sellise kohustusliku nõudmise, et äh, lapsendatavad last ka ära kuulataks? küsimus vajab põhjalikumat analüüsi, sest on vaja erisätteid, kuna adopteerivad vanemad ja adopteeritav laps võivad ju pärineda erinevatest liikmesriikidest äh, li-, või, või riikidest ja riigid võivad küll koostööd teha, aga võivad ka mitte suur aitäh, annan sõna Hispaania senati esindajale. suur aitäh. mul on, teevad väga head meelt meie kolmandas paneelis äh, tehtud ettepanekute üle, sest see on erakordselt oluline kogu Euroopa Liidu jaoks. tahaksin välja tuua mõningad momendid. meie jaoks on Hispaanias väga oluline lapsega seonduv, seepärast moodustasime me Hispaania parlamendis töörühma selleks, et konkreetselt vaadelda, kuidas toimub hooldusõiguse rakendumine praktikas e. E muuhulgas Euroopa õiguse alusel see hooldusõiguse andmine ei saa ka kunagi aset leida automaatselt. me ei saa ka lapsi sundida hooldusõigust vastu võtma, kuid me peame siin leidma kuldse kesktee, me peame tagama vanemliku vastutuse täitmise. on oluline, et lapsi kasvatatakse äh, üksmeeles, kui isa ja ema oma last armastavad siis nad peaksid olema suutelised otsustama hooldusõiguse määramisel lapse seisukohast, lapse kasu silmas pidades. kõik äh, seadusandlikud aktid ka Hispaanias võimaldavad seda, et äh, hooldusõiguse andmisel peetakse silmas lapse huve. me kõik peaksime lähtuma sellest, millised on lapse huvid. isa näeb asja ühtemoodi, ema teistmoodi, vanaema ja vanaisa kolmandat moodi. see tähendab, et me peame selgelt endale aru andma, et praegune õiguslik kontseptsioon ei ole sugugi väga ühene ja me ei saa alati garanteerida, et kohtunik langetab otsuse eeskätt lapse huvisid silmas pidades kuna hooldusõiguse põhjenduse õiguslik osa on mitmendi tõlgendatav. igal juhul peab lapsel olema õigus äh, sellele, et vanemad jagavad hooldusõigust. on oluline, et ta saab jätkuvalt omada isiklikku suhet nii isa kui ka emaga. kui me räägime hooldusõigusest, siis on vanematel näiteks õigus ühitada oma tööaega lapsega tegeldava ajaga, eh, nii, seda nii ema kui ka isa puhul ja see tähendab, et mõlemad eh, saavad eh, nii hoolitseda lapse eest kui ka töökohustusi täita. ja see on oluline, et meil oleksid kohtunikud, kes seda samuti silmas peaksid ja kes seda mõistaksid sest äh, lapsel peab jääma õigus suhelda mõlema vanemaga. ja sellest saabki olla ainult hooldusõiguse mõte. loomulikult on olukordi, kus selle õiguse rakendamine erakordselt keeruline, ühelt poolt kehtivad üle-euroopalised konventsioonid ja kokkulepped, aga teisalt satuvad need sageli vastuollu siseriikliku õigusega igal juhul peaks aga kohtunikul olema võimalus kindlaks teha, milline tahtlus on lastevanematel. kas asi on selles, et isa ei leidnud oma päritoluriigis tööd ja ta äh, liikus äh, seetõttu mõnda muusse liikmesriiki, kas see on see põhjus äh, miks ta ei saa pidevalt lapse eest hoolitseda ja et laps mõistetakse nõnda öelda emale hooldusõiguse alusel. kohtunikul peab olema võimalus põhjalikult asjaolude ja taustaga tutvuda selleks, et langetada sisse hooldusõigusalane õige otsus kui me räägime isiklikust kontaktist äh, lapsega, siis Hispaanias kehtiva õiguse kohaselt kehtib külastusõigus. Hispaania öö, õiguse järgi ja üldse ka teistes keeltes olen ma aru saanud, tähendab see mingit külastusõigust. kuulge, andke andeks, külastatakse arsti või advokaati. laps ei ole ometigi mingi külastatav objekt Äh, tegemist on inimesega ja see peaks ole, siin peaks olema tagatud suhtlusõigus. ja peale selle tuleks arvestada, et äh, lapsel ei ole ainult isa ja ema, vaid et tal on ka vanaisa ja vanaema ja et äh, tal on neid nii ema poolt kui isa poolt. ja neil on ka mingid õigused see on erakordselt oluline põlvkondade järjepidevuse seisukohalt. samas tahaksin rõhutada, et kõiki neid küsimusi oleks võimalik lahendada, kui seda saaks sätestada juba üle-euroopaliselt aktsepteeritava abielulepingu alusel, siis me saaksime reguleerida neid küsimusi mitte riigist riiki, vaid Euroopas tervikuna tõepoolest tahaksin teid tänada, mul on väga hea meel, et see külastusõiguse teema üles kerkis, sest minu meelest tõlgitakse see millegipärast siin kogu aeg külastusõiguseks, saksa õiguses on see loomulikult suhtlusõigus, isiklik suhtlusõigus ja mina kui notar tahan öelda seda, et mina püüan ka tulevasi abielu osapooli veenda abielulepingus niisugusi küsimusi sätestamast, ent enamasti e, ei ole aga kumbki pool valmis e, nõnda öelda enne abielu sõlmimist reguleerima seda, mis võib hiljem juhtuda, keegi ei usu seda, et nii läheb. me rääkisime siin jagatud hooldusõigusest, meil Saksamaal see, niisugust mõistet üldse ei olegi, meil on nagu ühine hooldusõigus, selles mõttes on see tõlkimise küsimus väga oluline, aga nüüd annaksin sõna teisele Hispaania parlamendi esindajale. ma tänan, kaks küsimust on minu poolt meie esinejatele. kui te lähete kuhugi ja esi-, ettekandeid teete, siis äh, alati on ka hea meel selle üle, kui küsimusi esitatakse. niisiis, Haagi konventsioon soolise vägivalla osas ja äh, soolise vägivallaga seonduvalt ohutu tagasipöördumine. üks lapsevanematest, tavaliselt on see mees, keda kahtlustatakse vägivallatsemises abikaasa kallal, siis kuidas see mõjutab hooldusõigust, kui asi läheb äh, kohtusse? ja artikkel kolmteist Haagi konventsioonis räägib tõesti soolisest vägivallast ja turvalisest pöördumisest koju. kuidas nüüd tõlgendada seda artiklit kolmteist? ja tulen tagasi eelkõnelejate juurde. artikkel nelikümmend kuus räägib pärimisest pärimistunnistus kaks tuhat üheksa, üks null seitse, dokument viitab eh, ka Euroopa õigusalase koostöövõrgustikule ja kolm isikut täna on teinud viiteid sellele Euroopa õigusalase koostöövõrgustikule juba eh, siis, kui me rääkisime õigusasutuste koostööst. minu küsimus on et kõigepealt peab ju teadma, mida see võrgustik endast kujutab. nii et peab selge olema, mis on olemas. sest kui te tegelikult ei tea, mis on ja mida te teete, siis võivad tulemused olla katastroofilised. nii et on vaja teada kõigepealt öö, eh, olukorrast ette ja alles siis saab tegutsema asuda. ja veel, ei piisa sellest, kui üks osapool näitab, et teine osapool on süüdi abielu lõhkumises. üks osapool jah, taotleb lahutust. aga kui me nüüd räägime äh, suhtlemisõigusest, siis me ei saa siin rääkida süüd raporti olevast osapoolest, vaid ikkagi eh, igapäevane eh, hooldus peab toimuma ühiselt, kui see ei ole kahjulik lapsele, kui ta näiteks suhtleb isa või emaga. see peaks ikka olema juhtiv põhimõte. Eh, minu arvates ei ole eriti mõtet väita, et üks osapool on parem kui teine ja teine ei löö kaasa lapse eest hoolitsemises. tuleb hoopis usaldust süvendada osapoolte vahel. ja tagada, et ka dokumentatsioon oleks korras ja dokumente tunnustataks nii et usaldus on minu arvates kõige tähtsam, ükskõik, kas siis on tegemist tsiviilõiguse, angloameerika õigusega või mingite variatsioonidega. jah, meil on erinevused õigussätetes, aga kui meil oleks ühesugune õiguslik kultuur, kui öö, äh, oleks usaldus selle vastu, mida teine liikmesriik teeb, sest see on kõige tähtsam, meil on ju jagatud väärtused kui ma ütlen, et ma austan ainult omaenda õigust ega pea millekski, mis on mujal, siis on see väga kahjulik. me peame rohkem austama neid otsuseid, mis langetatakse teistes riikides, me tahame ju ühist õigusruumi luua, loomulikult meil on vaja väga pikk tee siin ära käia ja loomulikult me peame lugu sellest, mida kolleegid teevad, me ei ütle, et meie teeme midagi paremini kui nemad seal ma arvan, me peaksime olema siin lihtsalt avatumad ja mõistma, et me teeme, tegutseme erinevalt. aitäh. annan sõna Portugali parlamendi esindajale, palun. ma tänan äh, lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, ma alustaksin sellest, et tänan teid Portugali parlamendi nimel selle kohtumise korraldamise eest. ma arvan, et see on väga, väga äh, huvitav ja informatiivne kogemus meile kõigile. ma saan aru, et aega napib, ma tahan lihtsalt paarile asjale tähelepanu juhtida seoses kuuldud ettekannetega. kõigepealt äh, vastutus piiriüleste juhtumite korral ning äh, teiste liikmesriikide otsuste tunnustamine, kui kõneks on vanemlik vastutus. loomulikult on tahtis ka laps ära kuulata, peab olema lausa kohustus laps ära kuulata, kui vanemlikku vastutust määratakse, aga me ka kuulsime täna, et väga erinevalt tehakse seda ja ka kuulamine toimub väga erinevalt. aga ma kardan, et see võib mm, panna mitte mitte tunnustama neid otsuseid, mis on tehtud teistes liikmesriikides vanemliku vastuse kohta, sest liikmesriik võib otsustada, et last ei kuulatud piisavalt ära selles teises liikmesriigis, kui otsus tehti. nii et minu ettepanek on, kas äkki ei oleks asjakohane kehtestada miinimumstandardid menetluse kohta, laste ärakuulamise kohta, et sellest ei tekiks takistust pärast kohtuotsuste tunnustamised teistes liikmesriikides. ning tähtis on ka, et ei tekiks viivitust põhjendamatut õigusmenetluses, sest see ei ole laste huvides. nüüd rahvusvaheline lapsendamine. lapse huvid on kõige tähtsamad igas menetluses. meie Portugalis üritame lapsele leida kõige parema perekonna. aga tulemus ei ole mitte alati see, mida tahtnuks. meil on uus seadus, mis reguleerib laste eh, hooldekodust lapsendamist. aga kui liikmesriigi sätted juba on keerulised lapsendamise vallas, siis võite kujutada ette, kuivõrd keerulised on, kui me vaatame rahvusvahelisi sätteid ja mis see kõik maksab. ja me teame, kui palju liigutakse ringi liikmesriigiti, menetlused kujunevad väga pikaks, kui üritatakse lepitada erinevaid õigussüsteeme. nii et lõppkokkuvõttes ei ole sugugi üllatav see, et ainult viiskümmend kolm välismaist last on lapsendatud Äh, Portugali kodanike poolt ja üksteist Portugali last kolmandates riikides, nii et kas äkki ei oleks parem, kui meil oleks miinimumstandardid lapsendamise vallas, kui rahvusvaheline lapsendamine on lapse jaoks parim lahendus? siis öö, äh, Äh, jah, siis tuleb laps lapsendada, eriti on see Kreek... Kreeka ja Portugali saadikutel olid siin küsimused, nüüd ma tahaksin, et sellele keegi lühidalt vastaks, eeskätt mis puudutab äh, lapse vanust ja milline oleks ehk ekspertide arvates optimaalne vanus ma tänan, ma ei taha öelda siin välja konkreetset iga, võin vaid öelda, et seitse või kaheksa aastat on liiga vara. meie Rootsis ei kuula üldse lapsi kohtus eh, enne, kui nad on kuusteist, seitseteist aastat vanad. ja lapse ärakuulamine kohtus minu arvates ei ole kõige parem viis. on muud võimalused ju, kuidas lapse arvamust Äh, kuulda võtta. mulle tundub, et äh, ülejäänud küsimused, eeskätt mis puudutavad lapsendamist, need tuleks, nagu öeldakse, silm silmas, nelja silma all vastata, sest nüüd me peaksime minema edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. suur aitäh! kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. ma pean tunnistama, et seni on olnud see pärastlõuna küll väga põnev, mis on puudutanud vanemlikke vastutust ja laste kaitset. ma leian, et nii siseriiklikult kui ka riigiüleselt on inimeste emotsionaalsus sageli väga olulist rolli mängiv selles küsimuses sageli tõdeme ka omaenda õigust vaadates, et kui laste ja vanemate vahel on konfliktid või kui vanemate vahel on konfliktid laste pärast, siis on väga keeruline adekvaatset lahendust leida. Äh, kaitsta on vaja vanemaid, kaitsta on vaja eeskätt aga lapsi, silmas pidades abielude rahvusvahelistumist muutub olukord järjest keerulisemaks siin ma kuulsin täna nii mõndagi, mida tahan tegelikult äh, koju kaasa võtta kui olulised mõtted. ma leian, et me peame neid asju kodus ka veel arutama. erinevad olemasolevad rahvusvahelised instrumendid on tegelikult äh, kaasa toonud olukorra paranemise lihtsalt sellepärast, et nad kannavad endas teatud ühtsust, ühtlustamist ja nad aitavad probleeme kiiremini lahendada, muuhulgas lapsega isikliku suhtlemise õiguse kasutamise puhul. see tegelikult kokkuvõttes aitab vältida lapse olukorda, kes tegelikult on sattunud kohutavasse olukorda. ja seetõttu on väga oluline, et neid küsimusi lahendataks sujuvalt ja võimalikult kiiresti. see loomulikult vallandas ka täiendavaid küsimusi, oli see, kuidas last koh-, kohtus ära kuulata kas teda tuleks ära kuulata, kui vana ta peaks selleks olema, kas seda tuleks kohtus teha? viis, seitse, kaksteist aastat ja ma arvan, et selle vanuse üle vaieldakse veel nii mõndagi aega. kuid tingimata tuleks kaaluda seda, kuidas, mil viisil laps kohtus ära kuulatakse ja siin ma leian, et siin peaks olema tõepoolest tegemist kohtunikega, kes on vastavalt spetsialiseerunud, et nad oleksid vastavalt ette valmistatud ja küsimus on ka selles, kus neid ära kuulatakse, igal juhul peab selle juures olema lapse usaldusisik või sellele spetsialiseerunud advokaat, et laps tuleks sellisele vestlusele usaldusisikuga, et äh, laps võiks olla rahulik, et ta ei peaks kuulama ühe lapsevanema närvilisi märkusi, ma arvan, et seda küsimust saab kindlasti rahvusvahelisel tasandil reguleerida. rahvusvahelises kontekstis on tõepoolest oluline, et me töötaksime välja äh, lapsega suhtlusõiguse üle-euroopalised põhimõtted, üle-euroopalised põhimõtted, mis käsitlevad vanemlikku vastutust ja nii edasi ja nii edasi. on oluline, et me võtaksime vastu asjaomased õigusaktid ja kui me nendeni ka kohe ei jõua, siis on erakordselt oluline, et me räägiksime nendest asjadest, räägiksime nendest vastastikku, sellepärast et niisuguse üldpildi saamine on väga oluline. iseäranis siis, kui tegemist on konfliktidega, mida saaks reguleerida juriidiliste instrumentidega, ent samas on terve rida asju äh, lahendatavad ka nõnda öelda inimlikul tasandil seetõttu ma leian, et eh, vahendustegevus on oluline ka laste seisukohalt, ükskõik, eh, kas me räägime lapsega suhtlusõigusest või hooldusõigusest. meil on vaja vaadelda, kuidas me saaksime need küsimused öö, eh, piiritleda ühtse arusaama, ühtse õigustik-, õigusliku raamistikuga. jah, me peame langetama terve rida otsuseid, me peame otsustama seda, kelle juurde äh, laps alaliselt jääb, kuid kas poleks tegelikult otstarbekas juba abielu sõlmimise käigus või eel äh, rahvusvahelise paare asjaomaselt nõustada, aitäh! suur aitäh! nüüd me oleme jõudnud selle paneeli lõpuni, ma tahaksin teid kõiki tänada, eeskätt äh, neid, kes tegid pikemad ettekanded ja ma tahaksin praegu üle anda oma äh, koosoleku juhatamise funktsiooni härra Berlingerile, kes on õiguskomisjoni aseesimees, palun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 noh, me räägime perekonnaseisust. selle tänase päeva arutatud teemade valgusel on perekonnaseisu küsimus väga oluline. ma ei ole sugugi veendunud, et selles valdkonnas on kõik probleemid lahendatud, sest kodanike vaba liikumine Euroopa Liidu piires tekitab terve rida isikliku identiteediga seonduvaid küsimusi, ükskõik missuguses liikmesriigis inimene ei elaks. teisitisõnu, see tähendab seda, et inimesed peavad olema suutelised tõendama oma perekonnaseisu, nad peavad ennast registreerima selles kohas, kus nad alaliselt elavad vastasel korral ei ole võimalik tagada nende inimeste väärikusest lugupidamist. on oluline seda vabadust aktsepteerida alaliselt, on oluline lugu pidada iga kodaniku staatusest. seda vabadust, õigust tuleb tunnistada ja tunnustada see on väga eh, lihtne kohe pärast seda, kui inimesed on aru saanud, et nad pole mingid külalised, kui nad tunnetavad ennast tõepoolest selle uue asukohariigi kodanikuna. see tähendab seda, et nad ei pea häbenema, et nad on teistsugused, seetõttu on väga oluline, et see küsimus saab reguleeritud järjepidevalt, õiguslikult järjepidevalt, sõltumata sellest, millises Euroopa riigis, Euroopa Liidu liikmesriigis nad alaliselt elavad. aastas tehakse umbes kaksteist tuhat täiendavat um, kannet perekonnaseisuaktidesse ilmselt on sageli väga keeruline neid äh, akte vastastikku tunnistada. Euroopas on kaheksakümmend tuhat perekonnaseisuaktide bürood. peaaegu arvatakse, et need kujutavad ennast, need endast kaheksakümmend tuhat takistust äh, selleks, et äh, sõlmitud akte vastastikku tunnustada no kindlasti oleme me kõik kuulnud, kui lähete kuhugi ja tahate midagi, siis üt-, öeldakse teile, et selles ametis ei, see ei tule kõne allagi, ei seda teha küll ei saa. meie jaoks on oluline siiski bürokraatia toimet vähendada, tema tegevusvälja ahendada, näiteks mõtleme Äh, pidevalt kõikide perekonnaseisu puudutavate dokumentide tõlkimisele. kui inimesel on niigi rahalised raskused, siis see võtab ausalt öeldes igaviku aega, kuni nad tõlgitud saavad ja see läheb maksma nii mõndagi seega kujutab selline nõue endast tõelist sotsiaalset probleemi, aga see on tegelikult argielu igapäevane nähtus, et niisuguseid tõlkeid tuleb koostada. inimeste jaoks tegelikult täiesti tavasündmus. ja on ja see mõjutab inimeste igapäevaelu. Euroopa Liidu raam- äh,, territooriumil on väga erinevaid piirkondi, on väga palju takistusi liikmesriikide seadusandluse on väga erinevad ja kõikide nende dokumentide koopiate valmistamine, juhul kui te soovite näiteks abielluda ja teil on teises liikmesriigis Äh, välja antud dokumendid või teil on dokumendid, mida te ei leia ja siis te peate neid äh, otsima, see muudab teie elu komplitseerituks, aga miks peaks siis Euroopa Liit äh, oma kodanike elu iga hinna eest keeruliseks tegema, kui perekonnaseis on registreeritud, siis kuidas on võimalik, et seda teavet ei ole võimalik kanda teise liikmesriiki? või nime registreerimine. on inimesi, kellel on mitu eesnime, aga on liikmesriike, kus mitme eesnime omamine on välistatud, siis on inimesi, kellel on topeltkodakondsus. Teil on ühes passis on teil üks nimi, teises passis on teil kolm eesnime ja sellest tekivad väga paljud keerulised olukorrad ja väga raske on tõestada, et teie olete isik, kellele üks või teine õigus kuulub, väga raske on õigust teostada. aga samas on tegelikult inimese õigus nime omada e, tema e, põhiõigus ja ei ole ometi niimoodi võimalik, et teise riigi seadusandluse järgi öeldakse ei, ei, e, teil on üks nimi ja kogu lugu samuti äh, on suured erinevused siis, kui me räägime abielu sõlmimisest, heteroabieludest, äh, oma öö, samasooliste partnerlusest. seega siin tulevad ilmsiks täiendavad aspektid. ja see asi muutub veelgi keerulisemaks, kui abielu mõiste on erinevates liikmesriikides erinev ja ma leian, et siin on tarvis äh, reforme, on vaja äh, teises liikme, on vaja liikmesriikides välja antud dokumentide vastastikust tunnustamist. seetõttu on Euroopa Parlament äh, Äh, võtnud selle probleemi käsitlemise oma südameasjaks, sest on erakordselt oluline võimalikult kiiresti leida praktilisi lahendusi praktilistele küsimustele, millega Euroopa kodanikud silmitsi seisavad. kahe tuhande üheksandal aastal võeti vastu Stockholmi programm selle programmi alusel kohustuvad Euroopa Liidu liikmesriigid oma kodanike vastastik, oma kodanikuõigusi vastastikku tunnustamast ja see tähendab, et ka perekonnaseisuaktide dokumente tunnustatakse vastastikku. see tegelikult ongi Euroopa vabadusel ja õigusel rajaneva ala printsipiaalne lähtepunkt on loomulikult erinevaid aspekte, on selge, et me ei kavatse kusagil, sellel alal kehtestada ühtset seadusandlust, kuid andke andeks, me peaksime siiski vastastikku üksteist tunnustama, üksteist nii palju usaldama. sest äh, kokkuvõttes on ju tegemist äh, meie kodanike liikuvusega, nad kasutavad ühte Euroopa kodaniku põhiõigust vaba liikumist Nendele küsimustele on pühendatud ka äh, komisjoni koostatud roheline raamat. meie jaoks on väga oluline, et need küsimused leiaksid äh, praktikas äh, õigusliku väljenduse selleks, et need küsimused ka nagu lahenduksid. meie omalt poolt oleme koostanud Stockholmi programmi, mis väljendab ka seda, kui kiire tegelikult nende küsimuste lahendamisega on Europarameetri alusel leiab viiskümmend kaheksa protsenti küsitlustest, et niisugune dokumentide vastastikune tunnustamine on hädavajalik. seega on meie eesmärgiks nendele probleemidele ühine vastus leida. niisugune vastus Äh, mis tagaks Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike ekvivalentse kaitsenivoo. et kokkuvõttes oleks kaitstud äh, eraelu, et oleks kaitstud õigus sõlmida abielu ja nii edasi see tähendab seda, et Euroopa Liit peab asuma tegutsema oma kodanike huvides. ta neid järgides on võimalik saavutada oma eesmärke ja siseriiklik natsionalism ei saa olla lahendus muuhulgas ka selles küsimuses. kui me tõepoolest soovime kodanike vaba liikumist oma tegevuse alusena võtma, siis me peame vastastikku ka tunnustama välja antud dokumente ja selles mõttes on oluline, et me koos kodaniühiskonna organisatsioonidega suudaksime käsikäes rahvusparlamentidega e, jõuda selle eesmärgile lähemale. nii, kõigepealt ma tahaksin tervitada meie paneeli eksperte. täna saab sõna ka veel Euroopa Komisjon ja perekonnaseisu käsitlev rahvusvaheline organ. ma tahaksin teid juba ette tänada tehtud töö eest, kuid loomulikult mm, äh, ma pean tunnistama, et Euroopas ei ole kunagi kellelgi aega, seetõttu te saate rääkida maksimaalselt kümme minutit. esimesena saab sõna professor Paul Lagar, kes töötab õigusteaduste õppejõuna Pariisi ülikoolis. ta käsitleb isikudokumentide registreerimist piiriülesel, piiriülese tegevuse korral, palun. suur tänu härra esimees, nagu te alguses ütlesite, kõigi Euroopa Liidu kodanike õigus äh, liikuda vabalt ja asuda elama vabalt Euroopa Liidu territooriumil, kuhu nad soovivad, on seotud nende identiteediga ja perekonnaseisuga. seega äh, selle olukorraga, mis ka ajastub perekonnaseisuaktides. Euroopa Liidu kodanik peab saama võimaluse üle kanda oma perekonnaseisuakte ilma igasuguste takistuseta, mis võivad tekkida piiridel, aga praegusel hetkel see veel nii ei ole. Euroopa Liit on nüüd oma südameasjaks võtnud nende probleemide lahendamise. aga rahvusvaheline perekonnaseisukomisjon, mis on väike autonoomne rahvusvaheline organisatsioon, mis asub Strasbourgis, on äh, piiratud äh, juriidiliste ja materiaalsete võimaluste juures siiski samuti püüdnud äh, vähendada takistusi perekonnaseisuaktide vastastikuse tunnustamise teel. seega. muide, pärast ettekannet tegelikult teen oma kokkuvõtte, aga väga oluline on selles valdkonnas siin kahe organisatsiooni koostöö, arvestades oskusteadmisi, rahvusvahelise perekonnaseisu komisjoni teadmisi, et meie kodanikud nendest, sellest koostööst kasu saaksid. kõigepealt siis <clears throat> perekonnaseisu ülekandmine, mida see tähendab? see tähendab eelkõige seda, et kodanik peab saama tõestada lihtsalt oma perekonnaseisu, kui ta oma vaba liikumise õigust rakendab. see tähendab seda, et kas ta on kantud elanike registrisse ja seal on temaga seotud eh, perekonnaseisuaktid eh, ja neid akte tuleks ka teises liikmesriigis tunnistada. võtame, vaatleme neid eh, erinevaid küsimusi kujutage ette, et kodanik soovib oma lapsi eh, kooli registreerida või abielluda või eh, soovib eh, pensionile minna, peab tõendama oma, oma perekonnaseisu ja mitmesuguseid päritoluriigis registreeritud perekonnaseisu akte. ja esimene probleem, mis tekib, on seotud juba tõlkimisega. tema, tema vastuvõtvast riigist on muidugi äh, raske nõuda, et ta, et, et seal mõistetaks lugeda kõiki neid dokumente, mis tema päritoluriigist pärinevad. nüüd rahvusvaheline perekonnaseaduskomisjon äh, on töötanud välja mitmeid konventsioone, mis on seotud rahvusva-, rahvusvahelise või piir-, perekonnaseisuaktide rahvusvaheliseks kasutamiseks. see puudutab mitmesuguseid väljavõtteid abielutunnistusest, sünnitunnistusest ja nii edasi. asja mõte oli äh, perekonnaseisuaktide väljavõtete harmoneerimine, eh, viies sisse mitmekeelsed vormid, mis on lihtsalt liikme, eh, lepinguosaliste riikide poolt tunnustatavad. see on siis eh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta konventsioon number kuusteist, mis puudutab mitmekeelseid perekonnaseisuakti vorme, kakskümmend riiki, sealhulgas kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki on sellega ühinenud ja proua Reding äh, võiks nüüd ka äh, luua mingisuguse ühtse äh, perekonnaseisuga tõendi, mis võimaldaks siis igapäevaelu probleeme lahendada, see on üks mõte, millega Rahvusvaheline Perekonnaseisukomisjon on ka välja tulnud mõni aasta tagasi juba, see on päris huvitav, see väärib analüüsi, aga ilmselt praktikas tekitab see, selle ettepaneku rakendamine raskusi, sellepärast et tuleb siiski kõigepealt tunnustada vastastikku olemasolevaid akte ja, ja need uued mitmekeelsed vormid ei pea ka liiga keerukad olema, sest äh, Ähm, igapäevaelus võib-olla ei ole alati vaja kõik, kogu, igasugust informatsiooni avaldada. seega äh, oleks vaja tsentraliseeritud perekonnaseisuaktide registrit, mida saaks siis kasutada siis, kui äh, kodanik päritoluriigist liigub teise riiki. nüüd äh, isik, kes on ühes riigis sündinud, kelle isa pärineb teisest riigist, kes ma-, äh, võib-olla abiellub kolmandas äh, riigis ja sur-, sureb ära hoopis neljandas riigis, see tähendab seda, et on vaja mingisugust akti, kus konstateeritakse kõik need sündmused. kodanike elu oleks loomulikult lihtsam, kui kõik need sündmused oleksid päritoluriigis registreeritud aga isegi see ei ole praegu veel nii. aga eh, rahvusvahelise perekonnaseisu komisjoni konventsioonide järgi eh, püütakse ka reguleerida rahvusvahelist infovahetust. asja mõte on selles, et eh, kui on tegemist näiteks surmatunnistusega või abielu registreerimisega, siis on võimalik see informatsioon ka hu huvitatud Äh, asjaosalisele äh, kolmandale riigile esitada. kui äh, nii, niisugusel kujul siis, niisuguses vormis, et siis ka teine liikmesriik või see kolmas liikmesriik saaks tunnistada neid dokumente. tundub küll, et need on lihtsad üldised ideed, aga eh, problemaatika on väga keeruline, praktikas on nende mõtete rakendamine väga keeruline ja alati peab mõtlema, millise konventsiooni järgi ja missugune liikmesriik on see Mm, riik, kes nõuab äh, informatsiooni ja kuidas informatsiooni edasi anda, seetõttu on vaja äh, äh, läbirääkimisi, läbirääkimised ka käivad, et kõiki asjaolusid täpsustada. kõige lihtsam on muidugi, kui olukord, mille kohta, mille kohta on vaja informatsiooni anda, on, sarnaneb teises liikmesriigis tun-, tunnustatud olukorrale näiteks üks kodanik läheb teise liikmesriiki elama, tal on oma eh, perekonnaseisudokumendid kaasas, eh, aga tähtis on ka, et needsamad, eh, samad aktid ja sündmused, abielu, nimi, registreeritud partnerlus näiteks, oleksid tunnustatud ka selles uues liikmesriigis, kuhu kodanik elama läheb peab tunnistama, et Euroopa Liit on eh, teerajajaks olnud nimelt eh, lahutuste vastastikuse tunnustamise küsimuses. siin on juba Brüssel kaks aasta räägitud eh, sellega seoses. Euroopa Kohus on ka nii-öelda virtuaalset Euroopa Liidu kodakondsust tunnistanud, otsustades äh, inim-, inimeste nime registreerimise küsimuse ära, kui ühe, laps sünnib ühes riigis ja ta äh, registreeritakse teises riigis, aga üldiselt liikmesriigid ikkagi ei äh, ole valmis teises liikmesriigis toimunud sündmust tunnistama või tunnustama, kui see ei vasta rahvusvahelise ela, eraõiguse sätetele, mida nimetatud liikmesriigis kohaldatakse. seega väga, äh, äh, väga sageli tuleb ära otsustada siis äh, need, ähm, need küsimused vastavalt kohtukonflikti reguleerivatele või kohtualuskonflikti lahendavatele õigusaktidele. niisugune küsimus näiteks puudutab registreeritud partnerluse vastastikust tunnustamist ja muid juhtumeid olukord on väga raske praegu, peab tõdema, e, perekonnasisuaktide ringlemine on keeruline, teatud olukordi vastastikku ei tunnustata liikmesriikides ja selleks, et olukorda parandada, tundub mulle kohane olevat ära kasutada Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni teadmisi ja konventsioone üks võimalus oleks Euroopa Liidul eh, võtta parimad nendest konventsioonidest ja võtta need üle ja teha nendest uued ühenduse õigusaktid. see on võimalis, võimalik eh, tehniliselt, eh, aga muidugi tuleb arvestada ka perekonnaseisuõiguse komisjoni praktikaga ja kogemustega. teine võimalus on liikmesriikidel ratifitseerida osa nendest Rahvusvahelise Perekonnaseisukomisjoni konventsioonidest. näiteks nõue mitmekeelsete perekonnaseisuaktide kasutuselevõtu kohta ja kolmas võimalus oleks osaleda Euroopa Liidul osaleda rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni siseselt toimuvatel läbirääkimistel. praegusel hetkel pole e, ette nähtud, et e, selle komisjoniga os-, e, ühineksid ka rahvusvahelised organisatsioonid, vastupidiselt näiteks Haagi konventsioonile, aga pole ka mingit takistust, et tulevikus see võiks teoks saada. isiklikult Mm, muide, ka mina olen töötanud üheksa aastat selles komisjonis ja see on, ma äh, olen väga uhke selle üle. aga nüüd äh, oleks vaja võib-olla järele mõelda ka erinevate viiside võimaluste kombineerimisele, selleks et meie kodanikud kõigest sellest kasu saaksid. tänan. ma tänan, härra Lagar nüüd ma annan sõna Chantal Nastile, kes on rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni direktor. suur tänu, et te mulle andsite sõna pärast professor Lagardi. ma ei taha üle korrata eh, kõiki neid asju, millest ta juba rääkis, aga mõne hetkega siiski püüan teile rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni tööst rääkida Eh, sest ähm, ja, ja samas tundub see ülesanne täiesti võimatu nii lühikese aja jooksul. nüüd ähm, äh, SIEK, äh, kui meie komisjoni võib niimoodi nimetada, tegeleb äh, kõigi nende teemadega, millest juba räägiti, ja samas äh, ma tahaksin teile oma asutusest rääkida, kuigi ma ei suuda täielikult seda teha, ma tahaksin eelkõige äh, äh, teie tähelepanu eelkõige juhtida sellele kirjalikule tekstile, mille ma olen välja jaganud, seal on palju põhjalikum informatsioon SIEK-i kohta, aga ka nende teemade kohta, millest ma tahaksin täna rääkida. nagu te rääkisite, nagu siin räägiti, meie konventsioonid äh, jagunevad kaheks, ühed puudutavad siis pereõigusi ja, ja ka ja, ja perekonnaseisuakte ning teised siis rohkem tehnilisi aspekte. ja just nendest viimastest tahaksin ma täna rääkida, tõesti Pole ühtegi inimest, kelle puhul kehtiks sarnane õigus igas liikmesriigis näiteks kui perekonnaseisuaktide väljavõtet nõutakse, siis peab inimene saama oma koduriigis need väljavõtted äh, saama ja neid peaks ka ilma formaalsusteta äh, tunnustust leidma äh, teises liikmesriigis. konkreetselt tähendab see seda, et inimese vaba liikumine peab olema kooskõlas tema perekonnaseisuaktidega ja perekonnaseisuaktid peavad samuti mm, olema ülekantavad <clears throat> meie asutuse puhul oleme seda muidugi tunnistanud, aga e, e, e, ja me oleme nende küsimustega juba peaaegu kuuskümmend aastat tegelenud. selleks, et rahvusvahelised perekonnas, et pe, rahvusvahelisel tasandil pere, perekonnaseisuaktid saaksid ringelda, on ähm, meie asutus võs-, vastu võtnud mitmeid konventsioone, mis on avaldatud ka erinevates keeltes äh,, Need puudutavad äh, siis äh, perekonnaseisuakte, mida tunnustatakse ja ka tõlgitakse äh, välismaal. Need vormid, need mitmekesed perekonnaseisuaktide vormid, mille kohta me oleme konventsiooni vastu võtnud, on valmis trükitud vormid lehekülje kahel poolel ja neid on lihtne äh, lugeda välismaal. Äh, kuna nüüd on tegemist juba väga suure arvu keeltega, siis me oleme uued vormid kasu-, välja pakkunud vastavalt koodidele ning äh, liikmesriikide või meie asut-, organisatsiooniga liitunud riikide praktika näitab, mil määral on siis neid vorme kasutusele võetud, nagu siin juba mainiti, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendal aastal vastu võetud konventsioon mitmekeelsete vormide kohta on praegu jõus kahekümnes riigis. see, tegemist samuti soovime, või see puudutab siis rahvusvahelisi vorme sünnitunnistusele, äh, abielutunnistusele ja surmatunnistusele. Mm, samuti on meil tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal vastu võetud äh, konventsioon number kakskümmend, mis puudutab äh, abielutunnistuse vastastikust tun-, tunnistamist ning see on praegu ratifitseeritud kümnes riigis. ühtne äh, sõnastus äh, nendes vormides äh, tugineb liikmesriikide praktikale ja meil on ka siis nimetatud dokument välja töötatud samasooliste abielude registreerimiseks viieteistkümnendal septembril tuhat üheksasada seitsekümmend seitse võeti vastu konventsioon, mis puudutab teatud perekonnaseisuaktide legaliseerimist. see on väga üldsõnaline konventsioon, sest siin on ette nähtud legaliseerimise nõue kõikide perekonnaseisuaktide puhul, mis puudutavad füüsiliste inimeste perekonnaseisu, rahvust, elukohta ja ka kõiki muid dokumente, mis on seotud abielu registreerimisega. konventsioon sätestab ka kontrollivahendid, mis võimaldavad dokumente äh, siis kontrollida koos siis äh, neid välja andnud asutusega vastav, kasutades mitmekeelseid vorme nüüd jõuan siis äh, elektroonilise andmevahetuse teema juurde. see teema on muidugi äh, mitmel puhul tõstatatud eelkõige seoses äh, niisuguste projektide finantseerimisega. meie digitaalse andmevahetuse projekt on väga ambitsioonikas, see võimaldab siis perekonnaseisuaktide elektroonilist vahetamist ähm, ja lihtsustab ka Euroopa kodanike perekondade elu ja mitte ainult. väga tähtis on perekonna seisuaktide elektroonilise eh, vahetuse eh, platvorm välja töötada, otsus võeti vastu juba kahe tuhande kaheksandal aastal, aga siiani on jäänud see teoreetiliseks eh, projektiks. kaks tuhat üheksa märtsis osutus siis rakendatud pilootprojekt väga edukaks ja e, Euroopa Komisjon otsustas projekti rahastada rahvusvaheliste projektide või perekonnaõigust puudutavate projektide raames. selline platvorm oli või oli siiski vaidlusi tekitav, nii et kui see välja töötati, püüti seda piirata ainult nende, selle kasutust piirata ainult nende dokumentidega ja nende riikidega, mis on siis, kes on juba ühinenud eh, SIEG-iga ja mis võimaldaks liikmes, selle osalisriikide vahelist informatsioonivahetust. süsteem Äh, pandi paika mitmete äh, kriteeriumide järgi, see oleks pidanud olema siis usaldusväärne, lihtne äh, ja selle hoolduskulud peaksid olema minimaalsed. Ähm, <clears throat> selle prototüübi demonstreerimist saab või demonstratsiooni saab vaadata ka meie organisatsiooni kodulehel. ja mis siis on olnud meie järeldused. me soovisime, et liikmesriigid saaksid kasutada olenemata oma informaatika arengu tasemest äh, seda süsteemi, ühinemine selle platvormiga äh, eeldab lihtsalt äh, Acrobat Readeri ja interneti olemasolu ning koostööd erinevate sertifitseerimisasutuste vahel teabevahetus on sa-, sarnaneb tavaliste elektronteadete saatmisele samas on ette nähtud, et need sõnumid on krüpteeritud ja neid saab lugeda ainult see saaja, kes oskab siis dešifreerida või kes saab dešifreerida vastavat informatsiooni ning äh, samas on võimalus nõuda ka täiendavat informatsiooni. Ehm, mitmekeelsed vormid, mis on välja töötatud vastavalt äh, kon-, konven-, meie konventsioonile, on siis äh, XML ja PDF formaadis ning nüüd ähm, on võimalik üle võtta otse liikmesriikide või osalisriikide andmebaasi. legaliseerimise ja äh, ja tõlkekulud äh, on ikkagi äh, perekonnaseisuaktide liikumisel riigist riiki kõige olulisemad, ähm, Need dokumendid, elektroonilised dokumendid aga aitavad äh, tähtaegu lühendada, kulusid kokku hoida, kui kodanik äh, peab oma äh, perekonnaseisuakte teises liikmesriigis esitama ja tõendama. elektrooniline andmevahetus aitab aktide ringlust parandada ning uue tehnoloogia kasut-, kasutu, kasutusele võtta aitab ka halduskulusid vähendada. platvorm kiirendab, lihtsustab liikmesriikide äh, amet või osalisriikide andme, äh, ametiasutuste vahelist ähm, andmevahetust lihtsustada, kiirendada ja muudab ka äh, perekonnaseisuaktide kontrollimise lihtsamaks, vältides mitmesuguseid võltsimisi, mille arv on muide Euroopa Liidu liikmesriikides kasvanud. praegu on ametiasutused küll motiveeritud selle platvormi kasutuselevõtust, aga vaja on samuti ametivõimude toetust, nimelt seoses dokumentide legaliseerimisega äh,, peab ütlema, et meie konventsioonid on avatud õigusinstrumendid ja e, e, mitte midagi ei takista ei Euroopa Liidul ega ka Euroopa Liidu liikmesriikidel ühineda nende konventsioonidega ja kasutusele võtta nimetatud platvorme. tänan. suur tänu. proua Nast ja nüüd ma annan sõna Euroopa Komisjonile. proua Salas Astamoinen, kes on õigusalase koostöö üksusest, kus tegeletakse just äh, perekonna seisuga ja tema tutvustab meile rohelist raamatut perekonna seisu kohta. Thank you, Mr Chairman ma tänan, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud rahvusparlamentide saadikud, mu daamid ja härrad. mul on suur heameel olla siin täna teie ees ja tutvustada Euroopa Komisjoni ideid, mis on kirjas perekonnaseisu rohelises raamatus seal analüüsitakse perekonnaseisu aktide ka seonduvat ja nende mõjusid. Eh, roheline raamat võetakse vastu eh, detsembrikuus ametlikult, ma räägin nendest ideedest, mis seal juba praegu on, aga loomulikult need tuleb veel üle kinnitada ametliku rohelise raamatu vastuvõtuga. kuna ma olen täna viimane kõneleja, siis võib-olla ma kordan üle mõned mõtted, mis täna on juba kõlanud, meil on ju selja taga pikk huvitav päev, nii et olge kannatlikud. minu ettekanne koosneb kahest osast esimeses osas räägin ma praegusest olukorrast ning siis tutvustan teile eh, eelseisvate konsultatsioonide sisu. miks komisjon nüüd käivitab eh, konsulteerimise üldsusega selleks, et edendada eh, ametlike dokumentide ringlust ning selgitada perekonnaseisuaktide staatust olukord on selge, Euroopa kodanikud on väga mobiilsed ning eh, nende õigused ainult tõukavad tagant seda liikuvust. kaks miljonit inimest elab, õpib, töötab eh, riigis, mis ei ole nende kodakondsuse riik. aga samas need Euroopa kodanikud on silmitsi oma igapäevases elus teatud tõketega eh, mis seonduvad ametlike dokumentidega, kui nad oma õigusi teostavad ja sellele juhtis tähelepanu komisjoni aruanne aastast kaks tuhat kümme, kus käsitleti Euroopa kodanikkonda. sellest räägitakse ka hiljutises Eurobaromeetri uuringus äh, tsiviilõiguse vallas, selle tulemused avaldati oktoobris kaks tuhat kümme. Äh, kolm neljandikku Euroopa kodanikest pooldavad eh, meetmed, mis peavad soodustama ametlike dokumentide liikumist liikmesriikide vahel. ja komisjon juba varem tellis kaks uuringut, et tuvastada, millised raskused kodanike ees on. üks puudutab ametlike dokumentide legaliseerimist ja teine uuring käsitles Äh, perekonnaseisuga seonduvat liikmesriikides. mõlemad uuringud on üleval ka Euroopa Komisjoni veebilehel. üks äh, raskuste allikas kodanike jaoks on nõue esitada liikmesriikide asutustele ametlikud dokumendid, mis tõendavad nende perekonnaseisu selleks, et omandada teatud õigus või kohustus. see ametlik dokument võib olla haldusdokument, mingi notari äh, dokument äh,, perekonnaseisuakt, kohtuotsus, mis iganes. kodanikel võib olla raskusi, sest need dokumendid ei ole mitte alati äh, liikmesriigi ametivõimudele vastuvõetavad, äh, ilma et nad teeksid läbi teatud äh, vormilised Äh, asjad nagu näiteks apostilli kohaldamine või legaliseerimine ja sellepärast äh, kodanikud küsivad konkreetselt, millised pädevad osutused, asutused saavad sellise legaliseerimise teha, kas ma pean isiklikult sinna kohale ilmuma, kui palju see mulle maksma läheb, kui ma tahan dokumenti legaliseerida kas need formaalsused teostatakse ka piisavalt kiiresti, mul on dokument juba homme vaja, kas on vaja ka tõlge esitada? Need võib-olla on pisikesed küsimused, aga nad tekitavad ebakindluse ja frustratsiooni kodanike hulgas. kodanikud eh, ei saa pöörduda kohtusse selle küsimusega. Nad tahavad vastust ja kindlasti seda küsimust lahendamata me ei saa eh, korralikku ühiskonda oma kodanikele luua. ja kui me räägime perekonna seisuaktidest, siis eh, on tähtis, milline mõju nendel dokumentidel on, mis on nende sisuks. tegemist on dokumentidega, mille liikmesriik, milles liikmesriigi ametiasutus eh, paneb kirja isiku sünni, abielu, surma, nagu me kuulsime, need dokumendid ei tarvitse jõus, jõudu omada mõnes teises liikmesriigis praegu. iga liikmesriik omab omaenda eeskirju, oma materiaalõiguslikke sätteid ja ka rahvusvahelise eraõiguse või protsessuaalõiguse sätteid ja need võivad väga erineda liikmesriigiti näiteks isadus tuvastatakse ühes liikmesriigis ja tõendatakse seda mõne dokumendiga, aga seda dokumenti ei tarvitse teised liikmesriigid tunnistada, sest lihtsalt liikmesriikidel sellisel juhul kohalduv õigus on erinev. nii et selleks, et üle saada nendest raskustest ja kodanikkonnale nende õiguste tõhusam tagamine tagada, me olemegi käivitanud äh, varsti ilmuva rohelise raamatu üle konsultatsiooniprotsessi. kõigepealt dokumenti vaba liikumine ja teiseks äh, perekonnasisuaktide tunnustamise mõju leiavad käsitlemist konsultatsioonide ajal. Need on väga tähtsad küsimused pikemas perspektiivis, nii nagu öeldi juba Stockholmi tegevuskavaski kus kutsutakse komisjoni üles kaaluma kahte eh, õigusakti ettepanekut tulevikus ja eh, need just puudutavadki eh, dokumente vaba liikumist, apostillide ja legaliseerimise nõudest loobumist ning samuti teatud perekonna seisuaktide mõju ja tunnustamine. nii et kaks eraldi Ehm, õigusettepanekut tuleb teha meil pärast konsulteerimist avalikkusega. kui me mõtleme esimese teema peale, eh, ametlike dokumentide vaba ringlus, siis tegemist on dokumentidega, mis tõendavad mingeid fakte, asjaolusid. Eh, kodanik peab ametiasutusele esitama tõendid teatud faktide kohta ning tihtipeale ametiasutused nõuavad, et valideeritaks äh, kas legaliseerimise kaudu või apostilli kaudu sellised dokumendid ja eesmärgiks on loomulikult mm, täiesti põhjendatult äh, autentida need dokumendid, tõestada, tegemist on korrektse dokumendiga nii vormiliselt kui ka sisuliselt. nii on võimalik vaid äh, ära hoida pettust. see on üks põhjus. ning pärast sellist legaliseerimist või apostilliga varustamist saab dokumendi esitada teises liikmesriigis. aga Äh, formaalsused on tegelikult praktikas väga koormavad kodanikele, läheb raha ja aega. Äh, kui me tahame olla Euroopa Liidus, kus süveneb vastastikune usaldus, kus meil on ühine õigusruum, siis äh, on täiesti õigustatud komisjoni küsimus, kas nüüd äkki peaks loobuma legaliseerimisest ja apostillist kõigi ametlike dokumentide puhul, kui need ringlevad liikmesriikide vahel. see on see küsimus, mille roheline raamat esitabki. selline loobumine, seda võiks kaasas käia süvendatud koostöö haldusasutuste vahel, võimalus kontakteeruda päritolu liikmesriigiga, kui tekib esitatud dokumendi osas küsimusi nüüd tõlkimise probleemi lahendamine või vähemasti probleemide vähendamine eh, vajab eh, standardvormide kasutamist ja täna me juba kuulsime, millised on teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kogemused selliste standardvormide osas. nüüd teine küsimus. Eh, perekonnaseisuaktide staatus ja tagajärjed tähtis on teada, et kas õiguslik olukord, mis on loodud ühes liikmesriigis, on või ei ole tunnustatud teises liikmesriigis. täna meil on üks eh, perekonnaseisu aspekt, mis tunnu-, leiab tunnustamist kõikjal, see on abielulahutus kui abielulahutus on toimunud Brüssel kaks A määruse kohaselt. kui isik on lahutanud oma abielu Kreekas, siis on ta lahutatud ka äh, Hispaanias ja ta saab uuesti seal abielluda. Äh, nii et tõesti see äh, staatus, seis on tunnustatud kõikides liikmesriikides, aga kui tegemist on teiste perekonnaseisu aspektidega, kuidas nendega on? näiteks põlvnemine, nime muutmine, sellest oli juba täna juttu. liikmesriikide õigussüsteeme mõjutab ajaloolised, kultuurilised, usulised eh, tegurid, kultuurilised tegurid ning on täitsa mõistetav, et näiteks nimede andmisel lähtutakse erinevast traditsioonist, aga eh, loomulikult, eh, kui nimi registreeritakse eh, liikmesriigis, siis ei tohi tekkida olukorras, kus teises liikmesriigis on registreeritud teine nimi. see ju siis on seotud otseselt inimese identiteediga, nagu me teame, väga palju tööd on ära tehtud perekonnaseisu vallas ja seda on teinud rahvusvaheline perekonnaseisukomisjon ICCS on mitmed rahvusvahelisi konventsioone, aga Äh, mitte kõik liikmesriigid ei ole liitunud nende konventsioonidega, mis tähendab, et probleemid ei ole sugugi lahendatud. aga loomulikult äh, meil on vaja võimalikult hästi ka ära kasutada ICCS-i äh, töö selles valdkonnas ning me jälgime väga tähelepanelikult ja huviga seda, mida nemad teevad oma pilootprojektide raames näiteks see perekonnaseisuaktide elektrooniline eh, edastus. nii et me vaatame, kuidas kodanike jaoks probleeme lahendada, kui kõneks on perekonnaseisuaktide tunnustamine ning seda käsitlebki roheline raamat, kus on esitatud terve rida küsimusi konsulteerimiseks. meie Euroopa Komisjonis oleme praegu protsessi alguses. me oleme huvitatud kõikidest äh, sidusrühmade arvamustest ning me hindame väga kõrgelt ka teie mm, seisukohti ja vastuseid konsulteerimise käigus. konsulteerimine äh, kestab detsembrist kuni aprillini, aprilli lõpuni. ja lõpetuseks ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi selle eest, et see väga Äh, viljakas ja rikas päev täna toimuda sai. saime väga palju mõtteainet, äh, me arutame neid asju edasi ka Euroopa Komisjonis, kõiki neid teemasid, sealhulgas ka perekonnaseisuga seonduvat, aitäh. suur tänu. aitäh. <clears throat> aitäh, ma tänan komisjoni esindajat proua Saastamõist konsultatsioonide seis on äh, väga huvipakkuv, aga meil on jäänud veel mõned minutid selleks, et seda teemat ka täna siin arutada. meil on siin ka rahvusparlamentide esindajad ja samuti ka Europarlamendi esindajad, kutsun teid üles sõna võtta. kas keegi soovib teist seda teha? la <laughs> kolleeg Tainen. Okay. kolleeg Tann, palun mm,. ma tahaksin rääkida mitte kui Europarlamendi saadik, vaid kui Saksa notar. ja seetõttu võin kinnitada, et äh, perekonnaseisuaktide vastastikune tunnustamine on sageli erakordselt keeruline. üks, mm, kõik missuguse lepinguga poleks ka tegemist sealhulgas ka pärandilepinguga. väga sageli on väga keeruline tõestada, milline on inimese viimane alaline amet, elukoht. ja üldse on öö, väga keeruline ennustada, millal saabub öö, nõuetele vastav juriidiliselt korrektne dokument ja meil võib vahel eh, olla nii, et abielu ei ole mitu aastat järgmises riigis üldse kehtiv, kuna vastavasisulised dokumendid ei ole üldse saabunud. see on suhteliselt keeruline, kui inimeste äritegevus jõuab Ameerika Ühendriikidesse sest et kui ta on huvitatud oma dokumentide legaliseerimisest ja abielu tunnustamisest, võib võtta mitu aastat, enne kui ta need dokumendid kätte saab. selle küsimusega on vaja süvendatult tegeleda meie kui Euroopa Parlamendi saadikud peaksime tegema kõik endast oleva, et võimalikult paljude asjaomaste organisatsioonidega selles osas konsulteerida. minu arvates tähendaks see Euroopa kodanike tavaelus tohutut kergendust, kui me suudaksime siin äh, selle probleemi kivi tagant liikuma lükata. eriti keeruline on ju olukord siis, kui äh, need perekonnaseisu puudutavad dokumendid hõlmavad ka kolmandaid osapooli Ameerika Ühendriike, Iisraeli või Austraaliat ja kui me saaksime kõigepealt lahendada küsimusi Euroopa Liidu sees, siis meil ilmselt avaneks võimalus lahendada seda ka kolmandate riikidega. suur aitäh! võib-olla tahab keegi veel sõna? palun. suur aitäh. ka meil on üleliigiline perekonnaseisukomisjon moodustatud ja võib-olla Euroopa Komisjon sooviks meie komisjoniga kontakti astuda kas Euroopa Komisjon sooviks sellele vastata või keegi teine sooviks sellele vastata? palun. ma võin vastata proua rahvasaadikule, et ähm, rahvusvaheline perekonnaseisukomisjon äh, töötab äh, nagu erilisel moel, nimelt meil on äh, rahvussektsioonid kus tegutsevad siis need inimesed, keda peetakse kõige kompetentsemateks nendes valdkondades, millega tegeleb meie komisjon, nimelt tavaliselt on tegemist justiitsministeeriumi ametnikega või siis ka välisministeeriumide ametnikega, esindajatega. aga näit-, Hollandi Hollandi sektsioonil on kindlasti ka ühendust ka mm, äh, selle komisjoniga, kellest teie rääkisite. aitäh ja palun tahaksin öelda, et äh, suur au on osaleda äh, tänasel äh, seminaril ja teie, härra Berlinger, ähm, teie üle on meil ka väga hea meel, et teie just juhatate meie koosolekut. aga kui me räägime nüüd dokumentide ringlemisest, siis ähm, ametlikud dokumendid tõesti, mis ringlevad Euroopa Liidus neid tuleb ka hinnata. näiteks, milline tõendusväärtus neil on? nimelt, Euroopa Liidus peab olema mingisugune menetlus, mingid tingimused, mille järgi need dokumendid, mis on sertifitseeritud ja mis ringlevad Euroopa Liidus, on ka äh, usaldusväärseks tõendiks selle kohta, mida nad sisaldavad. dokumente, me, tähendab, me peame olema kindlad, et dokument on koostatud äh, ja edasi antud pädevate ametiasutuste poolt. see on väga tähtis minu arvates. suur aitäh teie märkuse eest ja nüüd palun suur tänu väga huvitava ja informatiivse diskussiooni eest. oli tõesti väga huvitav arutelu, aga mul on ka üks küsimus. see puudutab neid perekonnaseisuakte. kui me nendest räägime, kas see puudutab abielutunnistusi ja mis juhtub siis, kui samasoolised inimesed abielluvad ja dokument edastatakse liikmesriiki, kus abielu tähendab siiski ainult eh, mehe ja naise vahelist abielu eh, ja kuidas see seondub aluslepingu artikliga kaheksakümmend üks. kas te saate mulle selles küsimuses vastuse anda? ma ei tea, kes. suur aitäh selle küsimuse eest minu paremal käel, kas on teist keegi, kes on valmis sellele küsimusele vastama? ma ei tea, kas ma nüüd tõlkest õigesti aru sain, aga äh, lõpust ma kindlasti sain aru, te soovisite teada, kas on selliseid dokumente, kus arvestatakse ka äh, samasoolise, äh, samasooliste inimeste abielu sõlmimist. ma ütleksin, et äh, üks töö, mis meie rahvusvahelise perekonnaseisuaktide komisjonis käsil on, on analüüs nende dokumentide kohta, mida muide on juba kolmkümmend aastat kasutatud ja need puudutavad siis äh, samasooliste inimeste abielusid, aga ka nende äh, lapse, nende lapsendamist. kõigepealt on tegemist terminoloogiliste äh, probleemidega, teatud äh, keeltes ei ole näiteks sugu, räägitakse naine, mees, äh, partnerid, abikaasad, aga on ka poliitilisi probleeme, nimelt teatud riikides üldse ei tunnustada samasooliste abielu ja, ja, ja ükskõik, millist terminoloogiat kasutatakse, keeldutakse sellel teemal rääkimast. loomulikult võtab see kõik aega, aga tundub, et need riigid, kes on siiani olnud vastu eh, eh, samasooliste abielu kirjeldamiseks dokun-, dokumentides on valmis mitmekeelseid mudeleid või vorme aktsepteerima ning samuti lapsendamisdokumente arvestama, seega mul on mulje jäänud, et need, kes olemasolevad, need riigid, kes olemasolevast sõnastusest, mis on väga vana, kinni hoidnud, näiteks kus kasutatakse ikka ema ja isa ja mees ja naine, need pärinevad ju se-, sellest ajast, kus ei kujutatud ette, et järjest rohkem liike, riike hakkab seadustama ka samasooliste inimeste abielu. ja, ja nüüd ilmselt hakatakse juba liikuma lahenduste poole ja me nendest vormidest, mida me hakkame kasutama, kaotame ära need, need lahtrid, kus on vaja ilmtingimata märkida inimese sugu, ilmselt konkretiseeruvad meie ettepanekud uue konventsiooniga, aga loomulikult loodame, et li-, riikide parlamendid ratifitseerivad selle komisjoni ja pärast pikki arutelusid jõuame ilmselt Äh, probleemi lahenduseni, mis on siis konventsioon, aga pärast seda tuleb ka konventsioon ratifitseerida ja meie organisatsioonil muide on eeliseid võrreldes Euroopa Liiduga, sest meil on võimalus oodata, kuni liikmesriigid või meie osalisriigid ratifitseerivad äh, konventsiooni ja äh, professor Ostamoinen ja muide ka äh, teised on siin rääkinud, et ka näiteks nimedega, inimeste nimedega on ähm, probleeme, muide meilgi on olemas oma äh, sellesisuline konventsioon, aga teatud liik-, riikidel on vastumeelsus olnud selle suhtes, ähm, sest äh, äh Äh, probleemid on ikkagi keerulised, aga meil on äh, ka part-, partnerlussuhete tunnustamise konventsioon, sedagi ei, ei äh, olnud raske või, või oli raske suur, sõlmida, peab ütlema, et praegusel hetkel on ainult Hispaania selle ratifitseerinud, Portugal on sellele küll alla kirjutanud, mitmete konventsioonidega on äh, probleeme, aga selliseid direktiive, mis automaatselt tuleb liikmesriikide poolt üle võtta, selliseid meie välja ei anna. ma tahaksin lisada komisjoni poole pealt, ma saan aru nii, et komisjonile ka esitati küsimus, et kas äh, abielutõendid on äh, Äh, sellised äh, perekonnaseisuaktid, jah, äh, abielutõendid, sünni ja surmatõendid, lahutustõendid, need kõik on perekonnaseisuaktid. aga nüüd abielu materiaalõiguslikud aspektid on osa perekonnaõigusest ja see õigus kuulub liikmesriikide pädevusse. ja me ei kavatse kuidagimoodi allutada neid ühenduse õigusele. praegu ei ole ühenduse õigust selles valdkonnas peale eh, vaba liikumise direktiivide, mis seda ka puudutavad ning ja nende abieludokumentide tunnustamine eh, on asjakohane selles mõttes, et kui tuleb tunnustada ju vaba liikumise õigust isikutele ja selle, see on üks põhiõigusi ja sellega seondub ka abielutunnistuste tunnustamine. nii et äh, praegu on olukord selline, tulevikus me vaatame läbi kõik perekonnaseisuaktid, ametlikud dokumendid ning äh, me juba praegu teeme sellega algust, aga alles äh, hiljem me saame öelda, Äh, millise suhtes, millise dokumendi suhtes me mõnda algatust üles näitame. see konsulteerimine, mis meil ees seisab, on väga laiapõhjaline, me küsime äh, igasuguste perekonnaseisuaktide kohta selles rohelises raamatus. kas keegi soovib veel sõna? Grazie kui ei, siis ma tahaksin teid kõiki tänada. kõiki neid, kes täna sellel arutelul aktiivselt osalesid. selle ürituse õigustuseks on tänane aktiivne arutelus osalemine. teema, mida me arutasime viimases paneelis, on võib-olla suhteliselt uus võib-olla on tegemist spetsiifilise teemaga, kuid see on oluline teema. Neil on tarvis ühist lähenemist, perekonnaseisuaktide lihtsustamist ja ma arvan, et see on erakordselt oluline selleks, et luua Euroopa kodanikkond ma tahaksin tänada kõiki, kes esinesid oma ettekannetega, kõiki, kes lisasid diskussiooni omapoolseid argumente. mulle tundub, et ka komisjoni algatatud rohelise raamatu meetod, need konsultatsioonid, mida komisjon selle teema üle peab, on väga olulised minu meelest on tegemist ainult äh, niisuguse äh, esialgse eelteatega võimalikust sündmuste tulevasest arengust. ma arvan, et võin kindlalt väita, et diskussioon näitas seda, et me ei kavatse ta ülepeakaela tulevikku põgeneda et me püüame leida nõnda öelda selle ühe ja ainuõige Euroopa lahenduse, ei. me arvestame ka jätkuvalt Euroopa riikide õiguskorra ja eripäraga. Neid tuleb säilitada, sest on lihtsalt traditsioone, mida tuleb austada ja on spetsiifilisi lähenemisviisi, viise, mida ei saa kunstlikult ühitada Äh, me peame austama lähimuse põhimõtteid, ent samas ei, see ei välista see ühise lähenemise võimalust kui lahendust, mis kergendaks Euroopa kodanike elu. see on väga oluline, et niisugused lähenemised sünnivad liikmesriikides, mitte ülevalt alla lahendustena ja mul on väga hea meel, et on leitud nii mõndagi, mis äh, sobib suurepäraselt rakendamiseks kõikides liikmesriikides. see näitab äh, seda, et niisugusel lähenemisel võib olla terve rida eeliseid, äh, mis loob kokkuvõttes selle ühise nimetaja, mille osas me kõik oleme valmis kokku leppima lisaks sellele on minu meelest erakordselt oluline, kui me maksimaalselt kasutame ära kaasaegse tehnoloogia võimalused. selleks, et me ei peaks mitte ainult äh, paberkandjatega töötama, mis on loodus, loomulikult erakordselt mahukad ja on olnud mahukad juba kõik need aastad, kui perekonnaseisualaseid akte koostama ja koguma hakati. ja mõtleme tagasi kõigile nendele kirikuisadele, kes kõiki neid registreid pidasid, sest niisuguseid registreid pidades suudame luua õigusliku aluse inimeste liikuvusele. minu meelest väärib see teema erakordselt suurt tähelepanu mul on väga hea meel, et võin tervitada seda tööd, mis on juba tehtud, sest see rikastab Euroopat. me peame arvestama sedagi, et äh, teatud äh, laiapilgulisem lähendus tulen-, lähenemine tuleneb ka vastuvõetud Stockholmi programmist ja tahtsin siin juurde lisada veel ka midagi en-, minu enda jaoks olulikku, olulist, olen sündinud Sardiinias. see on Itaalia piirkond, eh, kus kaua võimutsesid hispaanlased. nüüd me oleme Itaalia vabariigi osa, aga loomulikult on inimestel äh, sugulased, kes kõik kannavad äh, erinevaid Hispaania nimesid nagu Marta, Pilar või siis kõik need Hispaania eesnimed, mis täitsid terveid äh, kirikuraamatute lehekülgi kuid eh, see oli niimoodi kombeks Hispaanias, meil on Itaalias teised kombed, aga me peame endale tõdema, et Euroopa koosneb erinevustest. me peame neid erinevusi tunnetama eh, selleks, et ühiselt edasi minna. tänan kõiki ürituse